Dzień dobry. Witam Państwa. Tere hommikust. Tere tulemast tänasele istungile. Tahaksin selle avada. Tere tulemast Euroopa Ülemkogu eesistuja härra Van Rompuy. Tere tulemast Euroopa Komisjoni president ja härra volinik esimene päevakorrapunkt on Euroopa Ülemkogu eesistuja avaldus ja kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil toimunud Euroopa Ülemkogu järeldused. tahaksin anda sõna Euroopa Ülemkogu eesistujale Herman Van Rompuyle, palun, härra eesistuja härra president, härra komisjoni president, austatud saadikud, neljakümne üheksa päevase ajavahemiku jooksul juhtisin ma kolme Euroopa Ülemkogu kohtumist ja samuti Eurotsooni riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumist. see asjaolu illustreerib neid suuri ja kiireloomulisi väljakutseid, mis Euroopa Liidu ees seisavad nii majanduslikul kui diplomaatilisel rindel. see näitab ka, et Euroopa Ülemkogu ei ole mitte sündmus, vaid see on osa protsessist see kohtumine, millest ma täna räägin, kahekümne neljanda, kahekümne viienda märtsi kohtumine, seal võtsime vastu olulise majanduslike meetmete komplekti, äh, mida on terve eelmise aasta ette valmistatud ja arutatud, me suurendasime tähelepanu Liibüa sündmustele ja algatasime ka reageerimise Jaapani katastroofilistele sündmustele. lubage mul käsitleda neid teemasid ühekaupa. majanduslikud meetmed Äh, majandusküsimuste all võtsime vastu äh, süvitsi mineva meetmete paketi. Äh, varasemate sündmuste mõjul, muuhulgas ka mitteametliku Eurotsooni tippkohtumise mõjul üheteistkümnendal märtsil suutsime kokku panna kõiki teemasid puudutava paketi, loomulikult meetmete heakskiitmine ei tähenda iseenesest kohe kriisi lõppemist, see tähendab et meil on vaja järjekindlat äh, jõupingutust. ma ei hakka üksikasjalikult äh, meie otsustest rääkima, te näete neid järelduste tekstis, aga ma võtaks kokku kuus võtmepunkti. kõigepealt, mis puudutab äh, äh aluslepingute muutmist, siis me pidime andma täieliku õiguskindluse, mis puudutab stabiilsusmehhanismi äh,, Äh, parlament juba viieteistkümnenda detsembri resolutsioonis kutsus üles äh, tegema väikest muudatust aluslepingutes, äh, mis annaks õigusliku aluse sellise mehhanismile, sellisele mehhanismile ei teeks suuri muudatusi aluslepingutes, me järgisime teie ähm, soovitusi ja mul on ka hea meel, et parlament võttis oma resolutsiooni vastu nii suure häälteenamusega ja mul on ka väga hea meel, et meil õnnestus vastata nendele parlamendi soovidele, mis on, mis tõstatati ja ma tahaksin tänada raportöör Brocke ja Gualtierit suurepärase koostöö eest. teiseks me jõudsime üksikasjaliku kokkuleppeni, mis puudutab tulevase stabiilsusmehhanismi suurust ja ulatust, samuti ka ajutist mehhanismi, number kolm, me toetasime nõukogu seisukohta, äh, mis puudutab äh, makromajanduslikku järelevalvet, ma tean, et äh, teie teete selle teemaga väga olulist tööd, ma juba kohtusin raportööridega ja kohtun täna pärastlõunal koordinaatoritega, kõik osapooled mõistavad, et me peame juuniks siin lahenduse leidma. neljandaks, me algatasime Euroopa poolaasta, äh, see on projekt, äh, mis on jätkuprojektiks Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale, stabiilsus- ja kasvupaktile ja samuti ka makromajanduslikule järelevalvele. Äh, juuni ülemkogu võtab vastu vastavad järeldused ja mina isiklikult kavatsen jälgida, et see ei upuks kuskile bürokraatia mädasohu viiendaks, me leppisime kokku, et varsti toimuvad usaldusväärsed stressitestid pankadele, tegemist on kahekordse ühe ülesandega, ühelt poolt äh, pangad peavad need testid läbima, valitsused peavad aga olema valmis nende tulemustega silmitsi seisma. kuuendaks, me lõime uue kvaliteedi majanduspoliitikate koordineerimises, me nimetame seda laiendatud Eurotsooni äh, paktiks kahel põhjusel, esiteks äh, sellepärast, et äh, Eurotsooni riigid soovivad teha rohkem, tahavad võtta täiendavaid jõupingutusi lisaks juba olemasolevatele kohustustele ja teiseks sellepärast, et see pakt on avatud ka teistele liikmesriikidele, mul on hea meel, et juba kuus mitte euroliikmesriiki on samuti otsustanud paktiga liituda, need on Taani, Poola, Läti, Leedu, Bulgaaria ja Rumeenia ja pakt jääb avatuks ka äh, ülejäänud neljale liikmesriigile, kui nad soovivad liituda ma tahaksin veel kord korrata, et e-, laiendatud euroala pakti poliitiline öm, ähm, mõju või need kohustused, mis võetakse, on lisaks teistele öö, äh, meetmetele ja paketile liikmesriikide majandusolukorra parandamiseks. Äh, meil on ka tugevam stabiilsus- ja kasvupakt Äh, mis puudutab eelarve tasakaalu, meil on makromajanduse järelevalve, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia äh, ja kõik need kohustused, mis on võetud konkurentsivõime, riigieelarve, pensionite, tööhõive ja nii edasi osas, äh, peavad kajastuma ka riikide reformiprogrammides ja neid hinnatakse väga kõrgel tasemel veel üks märkus majanduse kohta, mõned inimesed arvavad, et äh, me hakkame siin lammutama heaoluriiki, loomulikult mitte äh, me püüame just nimelt kaitsta äh, sotsiaalset aspekti Euroopa majanduses, me tahame tagada, et meie majandused on konkurentsivõimelised, et luua töökohti ja tagada kõikide kodanike heaolu, see on see, mis on meie töö eesmärgiks. Need olid siis meie üldise majanduspaketi peamised elemendid, mis aitavad meil välja tulla kriisist, nagu ma ütlesin, nad on pika protsessi tulemus, mitte ühtse, ühe koosoleku tulemus kahekümne viiendal märtsil kaks tuhat kümme otsustas Euroopa Ülemkogu parandada Euroopa majanduse juhtimist ja äh, kutsus ellu töörühma, mille juhtimise au langes minule. üks aasta hiljem loome me uusi eeskirju, uusi instrumente ja meie poliitika on ambitsioonikam äh, see on kõikide institutsioonide, sealhulgas ka parlamenti ja kõikide liikmesriikide töö, see ei ole alati lihtne, aga poliitiline tahe on olnud vankumatu, meie poliitiline suund on selge ja tulemused on saavutatud. loomulikult probleemid ei ole öö, ähm, möödas, minevikus on tehtud vigu, on puudunud instrumendid nii Euroopa tasandil kui riiklikide tasanditel, aga meil on võimalus äh, need vead parandada ja neid mitte korrata nüüd kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil rääkisime me ka olukorrast Liibüas ja meie seisukoht oli ühtne, ma tean, et mõned teist kahtlevad selles, aga meie tegime tõsist tööd selleks, et konkreetseid äh, tulemusi saavutada. Äh, kaks nädalat varem, erakorralisel ülemkogul üheteistkümnendal märtsil, võtsime vastu selge seisukoha Liibüa osas. ilma Äh, selge Euroopa positsioonita ei oleks olnud võimalikud ka järgnenud tegevused. me otsustasime, et äh, tsiviilelanikkonna kaitseks on liikmesriikidel õigus analüüsida kõiki võimalikke variante, tingimusel, et äh, vajadus, selge õiguslik alus ja piirkondlik toetus selleks on olemas. Need kolm tingimust leidsid kiiresti öö, oma selguse Äh, kui režiim äh, Liibüas algatas vägivalla omaenda kodanike vastu, muutus vajadus selgeks, äh, õigusliku aluse andis ÜRO Julgeolekunõukogu ja piirkondlik toetus tuli ka Araabia Liiga poolt. koalitsiooni tegevuse mõjul on ähm, välditud suurt verevalamist, kaitstud on tuhandeid elusid ja see on kõige olulisem tule, tulemus meie tegevusele. Ehm, kõige olulisem on siin näha puude taga metsa. loomulikult ei olnud otsus äh, sõjaliseks tegevuseks lihtne kahtlemata on siin küsimusi, on kõhklusi, see on täiesti normaalne sõja ja rahu küsimustes, aga kõik need raskused, mm, mida me Liibüa kriisi selle aspektiga seoses oleme äh, kandnud, ei peaks äh, kuidagi varjutama Euroopa Liidu edusamme. kriisi algusest saadik on Euroopa Liit olnud esiplaanil me olime esimene, kes rakendas kõige rangemad sanktsioonid, esimene, eh, kes eh, seadis sisse reisikeelu režiimi juhtidele, esimene, kes külmutas eh, Liibüa varad, kes tunnustas üleminekunõukogu vastaspoolena teie parlamendi soovitusel ja Euroopa Liit on aidanud kodanikke päästa ja on pakkunud ka suurel määral humanitaarabi üheteistkümnenda märtsi poliitilised eesmärgid on muutumatud, Gaddafi peab äh, minema, me tahame poliitilist üleminekut, mida juhivad liibüalased ise äh, ja mis põhineks äh, laiapõhjalisel poliitilisel dialoogil, me oleme valmis aitama uut Liibüat nii majanduslikult kui ka institutsionaalselt Äh, me jälgime ka ülejäänud piirkonda tähelepanelikult, olukord e-, erinevates riikides on erinev, äh, me jälgime erilise tähelepanuga Süüriat, Jeemenit ja Bahreini, me äh, mõistame hukka vägivalla, toetame poliitilisi ja sotsiaalseid reforme, peame ka muutma oma poliitikat ja äh, täna äh, räägin mitme teie väliskomisjoni liikmega just sellel teemal positiivselt küljelt me võtsime ka teadmiseks äh, põhiseadust puudutava referendumi Egiptuses äh, kaks nädalat tagasi. Äh, lubage mul rääkida ka paar sõna Cote d'Ivoire'ist, see ei olnud viimase ülemkogu päevakorras, aga me võtsime järeldused vastu detsembris ja oleme lähedalt jälginud, mis toimub. kõigepealt ma mõistan hukka vägivalla tsiviilelanike vastu äh, see peab lõppema mõlemalt poolt ja teiselt teiseks, äh, praegune olukord on tekkinud seetõttu, et demokraatiat ei austata. demokraatia ei puuduta ainult valimisi, vaid ka valimistulemuste austamist. rahvusvaheline avalikkus äh, oli oma reaktsioonis eelmise aasta presidendivalimistele ühene ja me peame selle seisukoha juurde jääma. nüüd, mis puudutab Jaapanit, äh, siis äh, need mitmed tragöödiad, mis on Jaapanit äh, puudutanud, tähendavad seda, et meie oleme avaldanud kaastunnet Jaapani inimestele, nendele tuhandit, tuhandetele kannatanutele. me ei tohi neid unustada, isegi kui Jaapani draama teised aspektid meie tähelepanu eemale tõmbama, tõmbavad. meie Euroopa Liiduna oleme valmis aitama igal võimalikul viisil me oleme Jaapani sõbrad, Euroopa-Jaapani suhe on eriline strateegilises plaanis. nagu te teate, sündmuste mõju jõuab ka kaugemale kui Jaapanisse, sellepärast püüab ka Euroopa Liit sellest õppida, pöörame tähelepanu maailmamajanduses toimuvale ja samuti ka tuumaohutusele, see on meie jaoks väga oluline teema. seetõttu oleme otsustanud, et äh, me peame üle vaatama ka oma tuumajaamade ohutuse stressitestide näol. komisjon annab enne selle aasta algust äh, Euroopa Ülemkogule mm, ülevaate äh, stressitestide olukorrast, komisjon hindab ka olemasolevaid Euroopa Liidu eeskirju, mis puudutavad tuumaohutust ja pakub vajadusel lahendusvariante. Euroopas on vaja kõige kõrgemaid tuumaohutuse standardeid, sellepärast seetõttu, et tuumaohutus ei piirdu meie enda piiridega, me kutsume ka naaberriike üles samasuguseid stressiteste läbi viima. austatud president, austatud parlamendiliikmed, see oli minu kokkuvõte sellest, mida me leppisime kokku selle aasta Euroopa Ülemkogul. palju sellest on ka aluseks parlamendi tulevusele, tulevasele tööle, ükskõik kas siis õigusloomemenetluste äh, või järelevalvemenetluste kaudu välis- ja julgeolekupoliitika all ja ootan teie seisukohti, aitäh! aitäh, härra president! järgmisena annan sõna komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole, palun, sõna on teil. austatud parlamendi president, austatud ähm, ülemkogu eesistuja, austatud daamid ja härrad, hiljutine Euroopa Ülemkogu ähm, kinnitas äh, viimaste kuude jooksul tehtud, nõukogus tehtud töö ning lubage anda nüüd minu poolt ülevaade sellest, ähm, mis toimus ja millised on järgnevad sammud. võeti vastu olulised otsused selleks, et äh, tagada parem euroala stabilisatsioon ning äh, majanduse järelevalve see on ääretult oluline samm selleks, et tagada majanduse juhtumine, juhtimine, ehm, stabiilne olukord majanduses, eriti arvestades seda, millise kriisi me oleme üle elanud. Ehm, me oleme astunud samme selleks, et eh, tugevdada oma majandus- ja rahandusliitu ning ehm, oleme astunud samme selleks, et meil oleks ähm, stabiilsem raamistik selleks, et toime tulla paremini tulevate kriisidega. ja me oleme välja töötanud ühenduse lähenemise, mis on kooskõlas aluslepingutega oleme tähelepanu pööranud eh, Euroopa strateegiale eh, kaks tuhat kakskümmend, eh, sellega on tegelenud ka parlament, tahaksin parlamenti tänada tehtud töö eest. tähelepanu pöörati sellele, et kaitsta ühenduse meetodit, sellega saadeti välja väga selge sõnum meie seisukohtade kohta ehm, praegustest sammudest ei piisanud, me peame poliitilisel tasandil langetama olulised sisulised otsused ja kõike seda arvestades tuleb läbi viia vajalikud eelarve ja strukturaalsed reformid selleks, et eesmärke saavutada kõik see on olnud aluseks ka ehm, iga-aastastele aruannetele, mille komisjon koostab ja ma usun, et tulevaste kuude, nädalate jooksul ehm, näidatakse üles veelgi suuremat pühendumust selleks, et eh, ellu rakendada ülemkogul vastu võetud otsuse, mis puudutavad Euroopa poolaastat ja ka meetmeid, mis on eh, võtnud aluseks äh, solidaarsuse selleks, et saavutada euroala stabiilsus. Ehm, pole saladus, et ülemkogu oleks teatud majanduse juhtimise valdkondades soovinud minna kaugemalegi. selleks, et saavutada äh, suuremat mm, majanduse stabiilsust, ehm, siin ma räägin äh, paindlikkusmehhanismist, meil õnnestus luua mehhanism eh, aluslepingu alusel, mis kaasab nii komisjoni kui parlamendi, see on positiivne tulemus. ja positiivne on ka see, et lepiti kokku eh, aluslepingu muutmises eh, selleks, et luua Euroopa stabiilsusmehhanism. austatud daamid ja härrad, nüüd tuleb see uus mehhanism ellu rakendada selleks, et toime tulla meie eesseisvate väljakutsetega liikmesriigid on need, kes peavad oma reformipaketid ja reformikavad koostama. komisjon ootab sisulisi ambitsioonikaid ettepanekuid liikmesriikidelt, mis annaks oma panuse strateegiale Euroopa kaks tuhat kakskümmend, mis tooks kaasa rohkem investeeringuid haridusse, teadusesse, innovatsiooni ning äh, võitleks ambitsioonikamalt ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. me ootame muuhulgas ka meetmeid, äh, mis võetaks tarvitusele äh, selleks, et tagada parem tööhõive. niipea, kui me oleme ähm, saanud liikmesriikidelt dokumendid kätte, esitame neile omapoolsed soovitused enne juuni ülemkogu millega ähm, jõuab lõpule esimene Euroopa poolaasta. tahaksin rõhutada seda, et meil kõigil siin on jagatud vastutus, väga oluline on see, et me kõik tunneksime nii-öelda peremehe tunnet, mm, omandisuhet strateegiaga Euroopa kaks tuhat kakskümmend selleks, et tõepoolest ellu äh, viia ambitsioonikad reformid ja äh, tagada suurem tööhõive. tahaksin rõhutada seda, et äh, poliitikate ellurakendamiseks ja selleks, et äh, kõik tunneksid nii-öelda omanikusuhet, äh, on meil kavas teha tihedat koostööd nii Euroopa Parlamendiga kui ka nõuandvate mm, organisatsioonidega nagu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee, me kavatseme kaasata ka kõikide liikmesriikide sotsiaalpartnerid ning kõik sidusrühmad see on väga oluline punkt järeldustes, mida ma tahaksin rõhutada, sest tihtipeale Lissaboni strateegia raames äh, kritiseeriti nimelt seda, et inimesed ei tunne, et nemad oleks ähm, osa sellest strateegiast, et see on nende strateegia, me tahame näidata, et me oleme tõesti oma vigadest õppinud ning seekord äh, Eh, nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil me suudaksime teha koostööd selleks, et eh, tagada majanduskasv ja tööhõive. mis puudutab majanduse juhtimise küsimust, siis nüüd on aeg, et eh, küps selleks, et Euroopa Parlament langetaks omapoolsed otsused nende kuue punkti osas, et me tõesti saavutaksime korraliku majanduse juhtimise süsteemi Euroopas ja et see ellu rakenduks me peame tõesti siin tegema tugevat tööd, kuna majanduse olukord ei ole meil senimaani kindel, ei ole kiita. samas tuleb mõelda ka sotsiaalse mõõtme peale. E, meil on kavas komisjoni poolt tulla välja e, ühtse turu akti ettepanekutega selleks, et tugevdada ühtse turu tulevikku ning tagada ühtse turu mm, roll selles, et tagada Euroopa konkurentsivõime maailmas. me pöörame tähelepanu nii-öelda bürokraatia koorma, regulatiivsele koormale, meil on kavas vähendada bürokraatiat, bürokraatlikku koormat VKE-dele. nii et meil on kavas luua selline töövahend, mis tagaks võrdse ja kaasava majanduskasvu ka ülemkogu rääkis võimalustest muuhulgas eh, sisse viia finantstehingute maks ja ka komisjonil on kavas teha vastavad ettepanekud selle kohta, kuidas eh, maksustada finantssektorit, ehm, kuna kõik peavad andma oma panuse selleks, et lahendada majanduskriis. austatud daamid ja härrad, ülemkogul Äh, äh, räägiti ka olukorrast äh, Euroopa Liidust lõunasse jäävatel piirkondadel, arutati Liibüa küsimust, eile kohtusin Tuneesia presidendiga, ma kordasin üles meie toetust selle riigi demokraatlikule revolutsioonile ja Tuneesia rahva soovile saavutada parem tulevik riik, nii et äh, siin me peame tegema koostööd nende riikidega ähm, konstruktiivses koostöövaimus. Äh, meil on tõesti vaja luua tõeline partnerlus selleks, et saavutada demokraatiat ja majanduslikku õitsengut kogu piirkonnas. veel üks teema, mida arutati ülemkogul, oli ähm, Jaapani kriis, tuumaohutuse küsimused eile mm, pidasin pika telefonivestluse maha Jaapani peaministriga, kes tänas Euroopat toetuse eest, mina väljendasin meiepoolset solidaarsust ja valmisolekut neid toetada, arutasime ka tuumaküsimusi, peaminister andis mulle ülevaate viimastest äh, sündmustest Jaapanis äh, tuumaohutuse valdkonnas ning väljendas valmisolekut äh, tegemaks äh, koostööd selleks, et tuumaohutust parandada üle kogu maailma. loomulikult ähm, äh, tuumaohutuse küsimused on ähm, laialdast vastukaja esile kutsunud, on avaldatud suurt muret tuumaohutuse üle ka Euroopas, selleks on meil kavas tuumajaamade stressitestid läbi viia, mille tulemused tuleb avalikustada stressitest, stressitestid viivad läbi sõltumatud asutused, Euroopa Komisjon seisab hea selle eest, et oleks paigas regulatiivne raamistik selleks, et tagada tuumarajatiste ohutus ning selleks, et vaevuse korral ka parandused sisse viia ja olukorda parandada, kui stressitestid väljendavad vajadust selliste sammude järele austatud daamid ja härrad, eh, ma tean, et me võime eh, teie toetusele tugineda kõikides meie sammudes, selleks et saavutada edasiminekut eh, kõikidele meie inimestele. suur tänu ja nüüd Rahvapartei nimel härra Joseph Tool, nende esimees. härra esimees, lugupeetud kolleegid viimasel ülemkogu kohtumisel liikusid meie koduriigid õiges suunas. me näitasime üle solidaarsust ja riigid veel kord toonitasid, et nad toetavad ka ühisraha eurot. välja toodi ka solidaarsus nende riikide suhtes, millel on praegusel hetkel rahalisi raskusi räägiti uuest laiendatud europaktist, eurole paktist, mis on, hõlmaks nii neid riike, kus euro on kasutusel, kui ka neid, milles eurot ei ole. see tähendab seda, et me oleme õppinud majandus- ja rahanduskriisist. me peame majanduspoliitikat paremini koordineerima. möödas on need ajad, kus üks riik ilma teistega läbi rääkimata saab äh, tõsta intresse või teha midagi sarnast. kõik liikmesriigid peavad tegema koostööd ja olema solidaarsed, eriti just euroalal. ka kodanikud ähm, tunnistavad meie poliitikat ainult siis, kui nad teavad, et iga riik teeb kõik endast oleneva selleks, et tugevdada eurot. meie fraktsioon toetab kõiki neid püüdlusi, aga me nõuame, et äh, pakte viidakse ellu eh, ühenduse meetodi kaudu. jah äh,, härra ülemkogu eesistuja, härra komisjoni president, te olete teinud edusamme, aga seda tööd tuleb jätkata. Euroopa Komisjoni juhtimisel olemegi me ju Euroopa Liidu üles ehitanud. ikka ja jälle tuleb välja tuua see, et Euroopa üheks kõige tähtsamaks iseloomuomaduseks on sotsiaalne turumajandus. seda ka meie kodanikud toetavad. Euroopa sotsiaalne turumajandus toetub solidaarsusele, kuid äh, seda süsteemi on väga raske üleval hoida, kui kõik äh, seda ei toeta nüüd tuleb meil leida kuldne kesktee nende vahel, mida soovivad sotsiaaldemokraadid äh, ja selle vahel, mida too-, nõuavad äh, liberaalid. meil tuleb äh, hoolitseda selle eest, et kõik liikmesriigid viivad oma eelarved tasakaalu, et nad peavad kinni meie finantseerimisstandarditest ja kolmandaks, et investeeritaks me saame oma mudelit ainult siis tugevdada, kui me investeerime tulevastesse majandusvaldkondadesse, nagu näiteks nanotehnoloogia, keskkonnasäästlikud tehnoloogiad ja nii edasi. meil on väga vähe mänguruumi ja sellepärast on meil võimalik väljakutsetega hakkama saada ainult siis, kui me kasutame mastaabisäästu mõjusid ja kui me tõesti ka püüame nii palju kui võimalik, ilma jõudu kokku võtmata ei ole meil võimalik mitte midagi saavutada. kolleegid äh, umbes kaks nädalat tagasi tulid äh, valitsusjuhid ja riigipead kokku, rääkisid äh, Jaapani tuumakatastroofist ja sündmustest Liibüas. Euroopa Liit Liidu liikmesriigid reageerisid kriisidele vastutustundlikult. me aitasime Jaapanit oma oskusteabega, sellepärast et tõesti see katastroof kujutab endast väga suurt õnnetust nii Jaapani riigi kui ka kogu maailma jaoks on selge, et me peame Jaapanit aitama Fukushima katastroofi tagajärgede likvideerimisel. ja pärast seda katastroofi tuleb meil tõesti mõelda sellele, kuidas tuumaohutust suurendada ja kuidas äh, kasutada rohkem keskkonnasäästlikke energiat. ja olen nõus ka sellega, mida te, härra ülemkogu eesistuja, ütlesite elevandiluu ranniku kohta. olen nõus ka sellega, mida nõutakse ülemkogu järelduses, nimelt et Gaddafi peaks astuma tagasi selleks, et oleks ajalooraamatus võimalik äh, lahti lüüa uus lehekülg ma loodan, et Liibüa on ees, võtab eeskuju nendest riikidest, mis kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel jõudsid vabadusele. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Schulz, nende esimees, palun, viis minutit. suur tänu, härra president. kui kuulata härra Van Rompuy ja härra Barroso kõnesid ja teha seda tähelepanelikult, siis kohe kõigepealt äh, tahaksin hakata laulma ühte toredat äh, saksakeelset laulu, kus öeldakse, et kõik on korras uppuval laeval. kõik on hästi, kõik on tore, me oleme kõik lahendanud äh, ja kõik on rahul aga kui loen järeldusi ülemkogu kohta, siis mina ei jaga teie arvamust. saan küll aru, et ei saa tulla siia saali ja rääkida ainult halbu asju, kui mina oleksin ülemkogu eesistuja, siis ma suure tõenäosusega ka seda ei teeks. ei hakkaks teile siin rääkima, kuidas te seal kaklete. aga see, mida te ütlesite Liibüa kohta, te näiteks ei maininud seda, et kaks kõige suuremat Euroopa valitsust on selles küsimuses täiesti vastuolulistel seisukohtadel. Saksamaa ja Prantsusmaa ei jõua kokkuleppele Liibüa küsimuses ja need äh, konfliktid sellistes äh, selliste rahvusvaheliselt tähtsate küsimuste puhul näitavad, et tegelikult ei ole mitte midagi korras. härra Van Rompuy, juba kahe tuhande kümnendal aastal oleksite võinud teha sellised järeldused või juba kahe tuhande kümnendal aastal oleksite te pidanud tulema sellele järeldusele, kui me oleksime tahtnud vältida seda, et me hakkame, et me oleme nüüd euroalal sattunud negatiivsesse langus äh, spiraali. Te oleksite pidanud kõik need otsused vastu võtma juba kahe tuhande kümnenda aasta kevadel ja nüüd tuleks teil küsida, miks te ei teinud seda juba aasta varem. seda sellepärast, et ülemkogus, mille eesistuja te olete, ei kasutata mitte, mitte Liidu meetodit ja ei räägita sellest, mis oleks Euroopa Liidu jaoks kõige parem, vaid igaüks mängib seal oma koduriigi mänge ja sellepärast äh, Euroopa kannatabki nii palju ma oleksin teilt kõikidelt tahtnud kuulda ka näiteks teilt, härra Barroso, kuidas oleks võimalik, et partei, mille liige teie olete, te olite suisa selle partei juht,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 jah, ma saan aru, et ma ei saa teile seda ette heideta, sellepärast et te ei ole enam selle partei juht, aga ma oleksin komisjoni presidendilt ootanud selgeid sõnu selle kohta, mida tuleks teha, mida tuleb koduriigi tasandil teha selleks, et Euroopa Liidu nõudeid täita, sellepärast et selle valitsuse kukutamine toimus täpselt sellel ajahetkel, kus valitsus hakkas täitma neid meetmeid, mida nõutakse stabiilsuse äh, pakti kaudu. niimoodi ei ole võimalik Euroopat edasi viia mulle valmistab suur muret see ja mitte ühte sõna ei silpi suisa kuulnud ma selle kohta, kuidas on asjad nii, et iga kord enne ülemkogu räägitakse ühte sama asja. vaevalt Äh, on valitsusjuhid ja riigipead jõudnud järelduste osas kokkuleppele, et nad on paika pannud eurot stabiliseerivad meetmed või nad on äh, välja töötanud meetmed, millega ühte euroriiki stabiliseerida, siis kuskil New Yorgis või City of Londonis tuleb mingi reitinguagentuur ja alandab selle riigi reitingut ja algab jällegi spekuleerimine euro vastu. millal lõpuks oleme me piisavalt julged, et öelda, et Euroopa ei lase spekulantidele ennast ennast valitseda. mida ütleme pankade kohta? ma olen tänulik, et te ütlesite, härra Barroso, et äh, kavatsen teha ettepaneku finantstehingumaksu kohta. Euroopa Keskpank laenab praegusel hetkel raha, mille intressiga üks protsent ja need pangad annavad seda raha liikmesriikidele, mis on euroalas edasi kümne protsendiga see intressimääraga. see tähendab seda, et kriisi põhjustajad ikkagi lõikavad kriisist kõige rohkem kasu ja just seepärast tuleb finantstehingumaks sisse viia selleks, et äh, kriisi põhjustajad ka kannaksid kulusid härra Barroso, te rääkisite ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, rohkem tööhõivet, rohkem investeeringuid, rohkem teadustööd, uuringuid, rohkem keskkonnakaitset, väga tore, aga seda üha vähemate avaliku sektori investeeringutega. jah, tulemuseks on see, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on tore, samamoodi nagu Lissaboni protsess, aga ta kukub läbi, kui me Euroopa majandus äh, majanduse juhtimises kärbime ainult eelarveid. meil on hoopis vaja julgust investeerida ka avaliku sektori raha. vaadake investeeringuid nendes äh, siirderiikides, arenevates riikides, vaadake, mis toimub Brasiilias, Hiinas, vaadake, mis toimub teistel mandritel, vaadake, kui palju seal riigid investeerivad. Euroopa lihtsalt kärbib ennast surnuks ja nüüd äh, see meetod majandusjuhtimise kohta kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias äh, eesmärgid ka kohustuslikuks muuta, sellega valitsused lõpuks võtaksid endale kohustuse sisse viia see, mida nad tegelikult on paberile kirja pannud, aga seda ei ole võimalik teha, sest nad kärbivad nii iseenda eelarvet kui ka Euroopa Liidu eelarvet ma arvan, sellepärast härra Barroso, ma ootan teilt ja ka eelarvevolinik Levandovskilt, et lõpuks öeldakse selgeid sõnu selle kohta, kuidas me saaksime Euroopa Liidu eelarve selliseks, et täita oma eesmärke. kõnelejad katsestatakse. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd Kiefer Hofstad ALDE fraktsiooni nimel. jah, Mr President. jah, aitäh, härra president kõigepealt äh, härra eesistuja, suur tänu selle ülevaate eest ülemkogus toimunult, aga olgem ausad, ma arvan, kriis ei ole läbi ja ma ei usu, et meetmed, äh, mis me praegu võtame, et need aitaksid kriisil läbi saada, olgem ausad, meid ootab üks suur äh, äikesetorm. siiani oleme me Euroopa Liidus, kolleegid, kasutanud lihtsalt põhimõtteliselt tõkiskingi meetmeid, mis võib-olla on vajalikud, aga mis ei lahenda probleemi. me oleme andnud sada kümme ähm, miljardit eurot äh, Kreekale, me oleme andnud kuuskümmend seitse miljardit eurot Iirimaale, ma ei äh, pea siin silmas veel pank, pankadele antud raha, meil on äh, seitsmekümne kuue ähm, miljardi eest äh, Euroopa riikide võlakirju, mille Euroopa Keskpank on kokku ostnud ja nad jätkavad seda kokkuostmist, sellepärast et äh, hädaabifond ju tööle ei saa. ja lisaks sellele on meil veel sada miljardit eurot äh, Äh, tagatisi, mille nad on vastu võtnud Euroopa Liidu pankade laenude tagandus, äh, tagatisena. nii et see on nelisada miljardit eurot, mille me viimaste kuudega oleme investeerinud sellesse kriisi ja see on kolmekordne Euroopa Liidu eelarve ja halvem on alles ees. neljapäeval tavaliselt Äh, tõstetakse Euroopa Liidus intressimäärasid tõenäoliselt ühelt protsendilt ühe koma kahekümne viie protsendini, see muudab olukorda halvemaks, see on vajalik inflatsiooni kärpimiseks, aga teisest küljest teeb see olukorra halvemaks. nelisada miljardit eurot, mida me oleme investeerinud ja kas me oleme kriisi lahendanud, ei, me ei ole kriisi lahendanud. ma arvan, et oluline on võtta julge, uus, süvenenud lähenemine ja praegusel hetkel meil seda ei ole. ma viitan nüüd Hollandi riigipanga presidendile, kes andis paar aastat tagasi, paar päeva tagasi välja aastaaruande ja tema ütleb kolme aasta nende ots-, kolm, kolm asja nende öö, ülemkogu otsuste kohta. et eelarvereeglid on liiga nõrgad, et stabiilsuspakt on liiga nõrk, sest rakendus- või sanktsioonimeetmeid ei ole ja kolmandaks, et pangandusjärelevalve on liiga riigikeskne, seda ütleb Hollandi keskpanga president, kes muuseas ütleb sedasama, mida on öelnud juba Trichet. nii et ja sellele kõigele me võime lisada äh, Äh, veel palju elemente, näiteks finantsstabiilsusvahend ja finantsstabiilsusmehhanism, need alalised ja äh, ajutised äh, abifondid ei tööta sellepärast, et nad sisaldavad reeglit, et otsused peavad olema ühehäälsed ja see tähendab seda, et kogu Eurotsooni võivad kaaperdada euroskeptilised valitsused ja euroskepti-, skeptilised poliitilised äh, parteid, juhul kui see ühehäälsuse nõue säilib. ja lõpuks, see on minu tänane sõnum, me peame ikkagi Euroopa pangad korda tegema. pank probleemid ei ole lahendatud ja majanduse taastumine Euroopas ei alga, kui me ei lahenda probleemi pankadel ei ole mitte ainult portfellis vanu probleeme finantskriisi eelsest ajast, vaid neil on ka uued probleemid äh, riigi võlakirjadega problemaatilistest riikidest, mille reitingud igapäevaselt langevad või vähemasti iga nädal langevad. mida mina palun, härra Barroso, on see, et teie ja loomulikult ka härra Trichet Euroopa Keskpangast pakuksite välja põhimõttelise lahenduse sellele probleemile. stabiilsuspakti äh, julgemaks muutmine, sellega tegeleb ka parlament ja meil on vaja majanduslikku tegelikku juhtimist, praegu meil on mingi valitsustevaheline konverents, aga see ei tööta. see ei ole minevikus töötanud ja see ei hakka ka tulevikus töötama. nii et ma arvan, et te peate välja pakkuma äh, selle, et nendes päästefondides kaotatakse ära ühehäälsuse nõue, vastasel juhul anname me kogu jõu nendele riikidele, kes on süsteemi vastu ja lõppude lõpuks te peate välja pakkuma mingisuguse plaani Euroopa pangandussektori jaoks. majandus ei taastu enne, kui te olete välja pakkunud Euroopa mehhanismi pankade kordategemiseks ja kõik teavad, et äh, selleks on vaja raha. Euroopa pangad on vaja rekapitaliseerida finantseerida investeeringuid nii, nagu pakkus välja härra Schulz ja samal ajal viia tasakaalu erinevate liikmesriikide eelarved. ja kust seda raha saada, ainukene võimalus selleks on luua uus Euroopa võlakirjaturg, te teate, see on ainukene viis ja härra Barroso, praegu on viimane aeg, aeg saab otsa ja ilma selleta me probleemi ei lahenda. kõnelejad katkestatakse, järgmisena kõneleb Roheliste fraktsiooni nimel härra kaasesimees härra Kohn-Bendit. härra president, härra eesistuja, kolleegid, härra Van Rompuy, ma pean tunnistama, et härra Schulz äh, tsiteeris siin saksa laulu, mina võiks tsiteerida samasugust prantsuse laulu. ärme oleme rumalad. me loeme ajalehti, me teame, mis ülemkogus toimub, äh, me teame, kus probleemid on, nii et me ärme hakkame aega raiskama ähm, teile ja härra Barrosole me räägime stabiilsusest ja konkurentsivõimest ja nii edasi. aga kodanike seisukohalt on meil tegemist ebastabiilsusega, äh, haavatavusega ja nii edasi, see on see, kuidas kodanikud ennast praegu tunnevad ja kui äh, Euroopa Liit ei paku lahendust sellele ebaõigluse või, või ebavõrdsuse probleemile äh,, Äh, ebakindlatele töökohtadele, siis äh, sõna konkurentsivõime hakkab kodanike jaoks tähendama seda, et meid pügatakse jälle. stabiilsusmehhanism toetab pankasid, see on oluline, aga ka kodanikke tuleb silmas pidada. pankadega on kõik korras, nad on ikka veel kasumis, vaadake nende palgatasemeid kulutatakse palju raha, väga palju sellest rahast tuleb riikide eelarvetest ja millele seda äh, kulutatakse sellele, et suurendada ebavõrdsust. statistika näitab, et viimasel ajal on ebavõrdsus Euroopas kasvanud ja kui me neid probleeme ei lahenda, siis kodanikud pööravad meile selja ja me hakkame nägema, et kogu Euroopas muutub üha võimsamaks äh, parem äärmuslus, mis on Euroopa vastane ja sellel on põhjus, selle põhjuseks on see, kui me ei vasta sellele kodanike tundele, et on tegemist ebavõrdsusega, ebaõiglusega, ebakindlusega. ja Kiefer Hofstad viitas õigele asjale, Euroopa võlakirjad loomulikult me peame äh, nendele keskenduma, aga kui meil ei ole oma investeerimisfondi, kui me ei näita, et me tahame anda majandusele hoogu juurde, et Euroopa mitte lihtsalt ei tegele enesekaitsega, vaid on valmis investeerima, kui meil seda ei ole, siis kodanikud ei mõista neid poliitikaid, neil ei jõua see sõnum kohale. miks me teatud sotsiaalseid meetmeid ei saa võtta, mis räägiks inimestega, näiteks võtta Euroopa miinimumpalka vastu. me ei räägi mitte siin ühtsest numbrist üle kogu Euroopa, vaid lihtsalt äh, ühtse miinimumpalga mõttest. see on probleem, millest me ei räägi. meie räägime Äh, erinevatest asjadest, aga näiteks Saksamaa ei saa miinimumpalka sisse seatud. sellistest asjadest me peame rääkima Euroopas. Liibüa, Martin Schulz tõi väga hästi välja selle, et äh, on üsna dramaatiline, et äh, on riike nagu Saksamaa, mis on kõrvale hoidmas, on teised riigid, kes soovivad reageerida võtkem õppust nendest vigadest, nendest ämbrisse astumistest, mida me oleme teinud naabruspoliitikaga. mõtleme oma suhetele härra Gaddafiga, härra Ben Aliga, härra Bunaraga. vaatame assotsieerimislepinguid, vaatame inimõiguste klausreid, klausleid naabruspoliitika assotsieerimislepingutes, mis nende väärtus on, null ärme valetame iseendale. kas Euroopa Ülemkogu äh, vähemalt viis minutit arutas äh, seda, mida me Liibüaga seoses ei ole teinud, mille osas me ebaõnnestusime? ajalehtedest küll ei saanud sellest lugeda. ma ei usu, et Euroopa äh, ülemkogu kuidagigi suutis enesekriitikaga tegeleda, nad ei ole seda ka minevikus suutnud. Jaapan parim viis tuumaprobleemi lahendamiseks on tuumaenergiast loobumine. kui me järk-järguliselt tuumaenergiast ei loobu, siis tuumaohutust me ei saavuta, stressitestid või mitte stressitestid. Prantsusmaa tuumaohutusagentuuri esimees on öelnud, ja see on üsna märkimisväärne, et praegusel hetkel me ei ole äh, analüüsinud erinevate äh, probleemide akumuleerimise äh, võimalikkust katastroofide tekitajana, see on see, mis Jaapanis juhtus. neli-viis erinevat õnnetust akumuleerus ja sellest tekkis tõeline probleem. tuumaohutust ei ole võimalik tagada senikaua, kuni meil on tuumaenergia null riski, täielikku ohutust ei eksisteeri, aitäh. suur tänu, järgmisena ECR fraktsiooni nimel härra Sahradil. nejdůležitějším tématem uplynulé Evropské rady byla ekonomika. palju tänu. kõige olulisemaks teemaks, mida arutati, oli majandus ning euroala stabiilsus aga nagu te teate, siis enamik minu fraktsiooni mm, liikmeid ei kuulu euroala riikidesse. see ei tähenda, et me oleksime eh, euro vastu, me tahaksime, et riigid käituksid vastutustundlikult, Ehm, saaksid ehm, eelarve puudujäägi kontrolli alla, viiksid läbi fiskaalreforme ja loomulikult me tahaksime näha ka seda, et liikmesriigid peaksid kinni eelarvedistsipliinist, me oleme kõige selle poolt, aga mis meile muret teeb, on need nii-öelda varjatud ehm, agendad, mida edendavad komisjon ja liikmesriigid, lõigates kasu kriisist selleks, et saada äh, võimu juurde, kõik need sammud, mis käivad maksude harmoneerimise suunas, maksuliidu loomise suunas. meie ütleme maksuliidule ei, meie seda näha ei taha. ma olen olnud eh, parlamendis aastast kaks tuhat neli ja eh, sellest ajast eh, räägitakse väga palju sellest, et meil on vaja rohkem Euroopa Liitu, meil on vaja rohkem ühenduse meetodit, mina ütlen, et ei, meil ei ole seda vaja, see on see, mis on meid äh, surunud põlvili ja see on see, mis on toonud meid tänasesse katastroofilisse olukorda. me oleme ammendanud ära Euroopa integratsiooni võimalused äh, lõpetagem elamise minevikus, Euroopa on muutunud, reaalsus on muutunud ja mida kiiremini te sellest aru saate, seda parem teile. suur tänu ja nüüd härra Piski, palun. suur tänu, härra president, härra komisjoni president, härra ülemkogu eesistuja. minu fraktsioon kritiseerib järeldusi ja leiab, et need ei ole piisavad. kõigepealt majanduspoliitika, mis puudutab äh, otsuseid majanduspoliitika osas, siis selles osas me ütlesime oma arvamuse välja eelmise nädala kuulamisel. meil on vaja neoliberaal, neoliberaalsed vaated lõpetada meie arvates on väga tähtis, et meil oleks demokraatiliselt legitimeeritud ja kontrolli-, kontrollitud majanduse juhtimine sisse viia, millega oleks võimalik äh, palgadampinguid ja keskkonnanõuete dumpingut lõpetada. meil on vaja ka finantsturgusid reguleerida ja keelata ära kasumi erastamine ja samal ajal äh, kohustuste kogu ühiskonna peale panemine teiseks Liibüa. Põhja-Aafrikas ja eriti Liibüas on Euroopa Liidu liikmesriigid nüüd väga raskes olukorras, siin juba kritiseeriti seda, aga ma tahaksin ühe asja välja tuua ja seda väga selgelt. diktaator Gaddafi võitleb demonstreerijate vastu ja välismaalaste vastu relvadega, mis ta on saanud meilt, ta on need meilt ostnud. NATO NATO tulistab neid selleks, et kaitsta äh, demokraatia eest võitlejaid ja ka sedagi jälle relvadega, mis on pärit Euroopast ja USA-st. nüüd küsin, mis on väärt see relvade müügi aukoodeks, kui seda kasutatakse sellistel juhtudel nagu praegu Liibüa? majandus, vabandust, inimõiguste probleemid tulevad välja siis, kui me vaatame, mis toimub Lampeduusal ja nende põgenikega, kes sinna igal päeval, iga päev jõuavad. ma kardan, et ka naabruspoliitika jääb ikkagi Euroopa Liidu huvide poliitikaks, mitte aga partnerriikide probleemide arvestamiseks. kolmandaks, Jaapan meil on veel täna pärastlõunal ja homme võimalik rääkida Jaapanist, aga ka siin on meil vaja korralikku kokku lepitud Euroopa Liidu lähenemist, mida praegusel hetkel ei ole, eriti mis puudutab ohutuse küsimusi ja taluvusteste. ja mind ei üllata absoluutselt, et inimesed küsivad meilt, et mis on tegelikult Euroopa Liidu seisukoht. suur tänu, härra Peski ja nüüd härra Godfrey Blum EFD fraktsiooni nimel oh,. Well, aitäh, härra president kui lubate, tulen Liibüa küsimuse juurde millal saadakse aru sellest, et kolonel Gaddafi on tõesti noh, halb? president, mäletame teie pilti sellest, kuidas te embate teda. ma võin teile öelda, et äh, Šotimaa lok-, Lockerbi äh, katastroofi äh, kannatanud teavad väga hästi, millise jubeda mehega oli tegemist, aga temal oli naftat ja raha ja ta kõik Eh, lihtsalt eh, ignoreerisite seda halba. aga eh, nüüd on munadest tibud koorunud ja tulemused näha, Briti peaminister laiutab käsi mm, selle üle, kuidas Äh, ta ei, ei ole saanud mitte midagi teha. väga palju räägitakse vägivallast, mida kasutatakse inimeste vastu, väga palju räägitakse äh, demokraatiast, äh, ka Zimbabwe's on käinud täpselt samasugune asi, aga midagi ei ole ette võetud, kuna seal ei ole naftat, see kõik on üks silmakirjalikkus äh,. suur tänu ja nüüd härra Matt Leener mitteühinenute nimel, palun. jah, suur tänu, härra president. härra Barroso, te saate nagunii kõik, mis tahate nüüd on teil alaline euro toetamisfond, sinna maksavad ühed riigid sisse ja teised võivad sealt võtta raha nii palju, kui tahavad, ehk et ühed kulutavad nii palju, kui tahavad ja teised peavad säästma. kuid ma olen veendunud, et sellest ei piisa, niisamuti nagu ei piisa ka stabiilsuspakti kokkuleppest, tegemist on väga nõrga savijalgadel kokkuleppega ja te kavatsete nüüd äh, raha hakata laenama, kust te kavatsete seda raha saada, kas te tahate seda saada Kreekast, Iirimaalt või kust? ehk on täiesti selge, et need riigid, mille äh, eelarve on korras, nagu näiteks äh, Holland, need riigid peavad maksma teiste riikide eest, kus ei osata rahaga ümber käia, nagu Iirimaal, Kreekas ja Portugalis. ja muide, Barroso ise, te olete ka Portugalist pärit ja siin ei ole tegemist üldse mitte solidaarsuse küsimusega, vaid sellega, et need riigid, mis kulutavad neid äh, nii-öelda auhinnatakse veel lisarahaga ja maksma peavad selle kinni näiteks belglased ja hollandlased. nii et äh, nüüd kreeklased peaksid oma trahti ja portugallased oma Scudo uuesti sisse viima, sest te olete ise süüdi selles, et teil ei tohiks enam eurot kasutada. suur tänu ja nüüd läheme edasi registreeritud kõnelejate juurde ja kõigepealt härra Werner Langen, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president ma leian, et ülemkogu järeldused olid tõesti väga tähtsad, kuid tuleproov seisab veel ees. me peame vaatama, kuidas on olukord teiste küsimustega nagu kasvu- ja stabiilsuspaktiga. ja kui tõesti liikmesriigid nendest nõuetest kinni ei pea, siis sellest paberil ei ole mitte mingit väärtust. ja sellepärast ma ei jaga mõlema presidendi optimismi. kriis ei ole veel möödas, tuleproov seisab veel ees. meil on pärast seda, kui kaks pool aastat on juba Lehman Brothers pankrotis näha, mida me oleme saavutanud, me ei ole midagi veel teinud eelmisel korral veel vastutav volinik lükkas tagasi finantstehingumaksu idee, nii et ma tahaksin teada, millal seda üldse sisse kavatsetakse viia. juba eelmisel ametiperioodil parlament kaheteistkümnes otsuses nõudis äh, meetmeid äh, finantsturgude kohta ja jumal tänatud, et toonane siseturuvolinik enam ametis pole, aga tema oli see, kes kõik need meetmed tagasi lükkas ja me näeme, et probleeme ei ole võimalik lahendada niimoodi. nõukogu puhul me nägime, et äh, neil on väga raske riiklike huvide esindamisest loobuda ja meil on väga raske toetada parlamenti meie ettepanekute puhul, mis puudutavad just ühenduse meetodit, nii et mitte midagi pole veel korras. ja tõesti, härra Schultzil on ka õigus, eelarvedistsipliiniga on asjad korrast ära, euroga on asjad korrast ära ja riiklik järelevalve on liiga nõrk. me peame olema julgemad, kui me ei näe julgust nõuda rohkem riiklikelt valitsustelt, siis ei leia me mitte ühtegi toimivat lahendust härra Barroso, ma kritiseerisin teid, kui Kreeka kolleegid minu fraktsioonist olid Kreeka programmi vastu. mina põhimõtteliselt ei jaga härra Schultzi äh, seisukohta, et kui äh, äh sotsiaaldemokraatlik äh, Äh, valitsusjuht kukutatakse, siis tõesti, see on meie arvates midagi head, aga tõesti, teie koduriigis toimus see asi väga naljakalt. Te peate hoolitsema selle eest, et riiklikul tasandil viiakse ellu seda, mida meie oleme otsustanud. ainult nii on võimalik viia tulevikku suunatud poliitikat. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Estrela, kaks minutit. palju tänu, proua president, austatud presidendid, kallid kolleegid Euroopa kodanikud esitavad meile ühe küsimuse. kuidas aitavad ülemkogu otsused meil kriisist väljuda? paljud võivad leida, et need otsused liiguvad õiges suunas, aga nad ei ole piisavalt ambitsioonikad kohutavad on need suured kasumid, mida pangad välja võtavad, mida me Euroopas teeme selleks, et, et luua sellised kas või reitinguagentuurid, mis oleksid usaldusväärsed, härra Borosso ütles, et kui riik suudab toime tulla ilma välise abita, siis ta peaks seda tegema Ehm, ehm, Portugalil on vaja välisabi, meil on vaja välisfinantseeringut ehm, mõistliku intressimääraga, aga loomulikult reitinguagentuurid töötavad spekulantide huvides. ja see kõik tähendab seda, et Portugali rahva raha läheb spekulantide taskusse. kas see on see, mida Euroopalt oodatakse? meie, poliitikud peame mõistma seda, et tegemist on euroala kriisiga, need riigivõlad õõnestavad meie ühisraha Euroopat, eurot ja sellega kogu Euroopa projekti, tegemist on üle-euroopalise probleemiga ja seetõttu meil on vaja ka üle-euroopalist lahendust, meil on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat me peame toime tulema nii praeguste kui tulevaste väljakutsetega e, ja me peame õppima oma kogemustest, me peame toetama oma e, kodanikke. aitäh, proua, ja nüüd saab e, sõna proua Goulart pooleteiste, pooleteiseks minutiks. austatud presidendid, te maalisite siin väga ilusa pildi olukorrast. loomulikult on ka e, positiivsed, aga mina tooksin välja pigem e, murepunktid. E, ja see puudutab põhja-lõuna vahelist lõhet, mis on üha ilmselgem meil siin Euroopas, on palju neid, kes usuvad, et ühtedel on õigus ja teised eksivad ja vastupidi, on neid, kes on head, need on, kes on halvad, aga kõik need inimesed on ära unustanud selle, et me kõik sõltume üksteisest ja see on väga tõsine küsimus. Kiefer Verhofstadt, Verhofstadt eh, rääkis eh, pangandussektori probleemidest ja vastutusest. Eh, paljud Põhjamaades tahaksid öelda, anda nii-öelda õppetunni lõunapoolsetele riikidele, et mm, et nad äh, lõppkokkuvõttes äh, muudaksid oma käitumist, aga me peame kõik aru saama sellest, et me sõltume üksteisest, me peame kõik vastutust kandma ja lõpetuseks mulle tundub, et et ülemkogu tihtipeale on jäänud nii-öelda omaenda naba imetlema, Äh, arutelud toimuvad selliselt, nagu euro ei olekski nii-öelda valu-, ma-, maailmas kasutusel olev valuuta, Prantsusmaa juhib G kahtekümmend, äh, püüdes äh, läbi suruda globaalseid juhtimisreforme, majanduse juhtimise reforme, aga ei ole tehtud ettepanekut selles suunas, et euro tõesti globaalseks valuutaks ka muutuks uh,. suur tänu ja nüüd härra Lambert, palun suur tänu, härra Van Rompuy, ma austan teid ja teie tööd, kuid te ei veena mind, te ütlete, et töövõtjad ei peaks muretsema, me teeme kõik nende heaks ära. aga kui ma vaatan nüüd euroala laiendatud pakti, siis kui te räägite siin konkurentsivõimest, siis millest te räägite, te räägite palkade kärpimisest ja ka madalamatest äh, ohutusnõudest ei räägi mitte midagi tootlikutest allikate tõhusast kasutamisest. ma ütlen teile midagi, meil ei ole võimalik mitte kunagi palgasõda Hiinaga võita, kuid hiinlased võidavad meid, nad kasutavad energiaallikaid palju tõhusamalt, nii et mis jääb meile üle, mitte midagi, tühjad pihud. Te ütlete, et sotsiaalpartnerid on mures. jah eelarvete konsolideerimine on küll väga hea eesmärk, aga te räägite kärpimisest ja nelikümmend protsenti kärbetest on sotsiaalsed kärped ja te ütlete, et me ei peaks muretsema, sellepärast et teie hoolitsete ka tulude eest aga vaadake, mis toimub praegu ettevõtete tulumaksuga. see on täiesti naeruväärne, te kasutate siin tingivat kõneviisi, te räägite, et küllap saab, läheb kõik hästi, kuid kui ma vaatan seda pak-, akti, siis on täiesti selge, et ettevõtetele jääb valimisvabadus. ma ei ole veel inimkonna ajaloos näinud mitte ühtegi ettevõtet, mis oleks välja valinud endale need tingimused, mis on ebasoodsad. nii et tõesti, tegemist on naeruväärse ettepanekuga, täiesti maitsetu naljaga ja need tuumaenergia taluvustestid ja ka pankade taluvustestid, tahan teada, kes maksab need testid kinni, need on maksumaksjad ja nüüd väidate teie, et meie ei peaks muretsema ma kardan, et me oleme siin praegu ühe asja täiesti ära unustanud, nimelt selle, et äh, Iirimaa ja Kreeka võlad on täiesti vastuvõetamatud. kes maksab need kinni, seda te ei maininud, aga need tuleb kinni maksta. suur tänu ja nüüd härra Kellen on poolteist minutit. suur tänu iga kord, kui Euroopa Liidu ees on mingi probleem, siis langeb see alati sellesse lõksu, et loob suure bürokraatliku lahendusmehhanismi, mis on täiesti probleemiga ebaproportsionaalses vastuolus. ja see on ka see, mida me teeme praeguse finantskriisi puhul, jah, see on tõsine, me peame tegutsema, aga paljud välja pakutud lahendused on sellised, millel on pikaajalises plaanis äh, väga ohtlik mõju. paljud on kasutanud võimalik Äh, võimalust luua alaline majanduste kontrollimehhanism. meile öeldakse, et lahendiks on esiteks äh, rikkuda praeguse olemasolevaid sätteid, näiteks aluslepingute lepingut äh, sada kakskümmend kaks, ma loodan, et mõni liik kaebab selle aluslepingu artikli kohtusse ja teiseks piirata paljude valijate demokraatlikke valikuvõimalusi. kui vaadata Iirimaad, siis see on püüdnud öö, oma parima äranägemise järgi stabiliseerida oma pangandussüsteemi e, ja öö, kaitsta sellega ka teisi liikmesriike ja teiste liikmesriikide panku ja nüüd sunnitakse neid tõstma äh, ettevõtete turumaksu selleks, et äh, see oleks võrdne ülespuutud bürokraatiaga liikmesriikidega, kas see on ebaõiglane, aitäh? suur tänu ja nüüd proua De Brunn, üks minut. mis on need juhtmõtted, mille tõttu ülemkogu ja komisjon usuvad, et investeeringute vähendamine vähendab võlgu. milline, millised saavad olema nende poliitikate mõjud? kärped on vajalikud, aga liikmesriikidel ei ole nüüd enam võimalik oma majandust elavdada. kõik see surutakse Iirimaale peale IMF-i poolt väga ranged kärped, töökohtade kadumine ja avalike teenuste märkimisväärne vähenemine. Iiri võlakoorem on talumatu, kui seda ei kergendata. suur tänu, kolleeg Savela, poolteist minutit. Strengthening Euroopa paktiga üritatakse Euroopa konkurentsivõimet parandada, kuid kuidas on meil võimalik saavutada lisandväärtusega majandust, kui meie tööturul on nii palju äh, illegaalseid sisserändajaid ja meil on nii palju võltsitud kaupu, kus, mida tuuakse nendest liikmes, nendest riikidest, kus tööjõukulud on väga madalad. nii et meil tuleb kõigepealt äh, paika panna oma probleemid äh, Euroopa Liidus, mida kiiremini me seda teeme, seda paremini on meil võimalik ka probleeme lahendada, nii et härra president, minu ettepanekuks on see, me peaksime kõigepealt identifitseerima nii majanduslikud kui ka geograafilised Euroopa Euroopa piirid seda euroala paktis, sest muidu ei ole meil võimalik konkurentsivõimelist saavu-, Euroopat saavutada. sest meil on vaja tõesti konkurentsivõimelist läbilöövat majandust euro-, maja, maailmas. suur tänu ja järgmisena kolleeg Van Heke poolteist minutit. suur tänu, proua esimees, kui Liibüa kriisi täpsemalt vaadata, siis me näeme, et meil on puudu tõsiseltvõetavat, tõsiseltvõetavast geopoliitilisest strateegiast. see on väga kurb tõsiasi, kuid see, mis praegu Liibüas toimub, on tegelikult sisepoliitiliste probleemide peegeldus me näeme, kuidas Sarkozy nimelt oma koduriigis probleeme lahendas. Need, kes siin täiskogul on Gaddafi vastu, õigustavalt ütlevad ka seda, kuid samal ajal lähevad nad Gaddafile külla ja lasevad ennast seal temaga koos pildistada ja ka aupauke sõjaväel veel nende auks lasta nii et äh, nüüd tuleb meil küsida täiesti tavalisi küsimusi, nagu näiteks, kas mässajad, tegemist on väga heterogeense inimgrupiga, millest äh, osa ei mõtle üldse mitte äh, nii nagu meie siin Euroopas, vaid äh, esindavad pigem keskaega. kuidas on võimalik nüüd hoolitseda selle eest, et need riigid katastroofi satuks, ärgem unustage, Iraanis ju selline asi juhtus, nii et ma tõesti tahaks, et Euroopa otsusekindlamalt sekku, sekkuks, sest me räägime siin ju praegusel hetkel välispiiride kaitsest. tegemist on vaikse sõjaga, hirmutamisega, me näeme siin juba esimesi rändevoogusid ja ka siin on vaja midagi ette võtta. suur tänu ja nüüd proua Wortmann, kool kaks minutit. suur tänu, proua president viimasel ülemkogul võeti vastu otsused, mis veel aasta tagasi oleksid olnud täiesti mõeldamatud ja ma tahan president Van Rompuyle ja ka president Van Rompuyd ja president Barrosot südamlikult tänada. tegemist on tähtsate sammudega, aga meie ees on veel väga raske tee, meil tuleb saavutada, meil tuleb uuesti jalule panna euro usaldusväärsus, meil tuleb kriisist välja tulla ja tööd, toetada tööhõivet ja stabiilsust. see parlament sellel parlamendil siin on kaasotsustamisõigus ka äh, majandusjuhtimise osas ja ka siin oleksin soovinud näha auahnemaid äh, eesmärke. Te võite parlamendis ka tulevikus meiega nendest küsimustest rääkida. meie jaoks on tähtis, et meil oleks tugevam, auahnem majanduspoliitika ja et see põhineks komisjoni ettepanekutel. väga paljud kolleegid on öelnud, et meil on vaja võimalikult jäik ka stabiilsuspakti, kus kehtiks ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamus. meil on vaja rohkem koordineerimist, meil on vaja rohkem kui seda, mis on Europaktis kirjas, sellepärast et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias oleme me paika pannud oma sotsiaalse turumajanduse põhimõtted ja need põhimõtted tuleb nüüd ellu rakendada selleks, et toetada tööhõivet ja ma tahan president Barrosole veel öelda, et neid eesmärke soovime me sisse kirjutada ka riiklikesse reformikavadesse. me teeme selle kohta ka ettepanekuid. Te ütlesite, et te soovite kokkuleppele jõuda üheksateistkümnendal juunil selleks, et see küsimus nii-öelda ära lõpetada. Te võite tegelikult oma tööd alustada sellega, et te nõukogu üles raputate ja et nad hakkaksid midagi selles osas ette võtma, sellepärast et ainult siis on võimalik juunis kokkuleppele jõuda. suur tänu, proua Wortmann Kool ja nüüd saab sõna härra De Rossa kaheks minutiks. Uh, palju tänu, proua president. mina tahaksin esitada mõned äh, avameelsed küsimused äh, Euroopa troikale. kas te tõsiselt soovite euroala päästa? pankade stressitestid on läbi viidud, võttes aluseks Iirimaal kõige pessimistlikumad stsenaariumid ja ähm, siin on joon alla tõmmatud. Iirimaal on kõik üllatunud selle üle, et, et aktsionäridele minevaid äh, summasid ei kärbita milline on siis Euroopa seisukoht, miks Euroopa Keskpank eh, siin vaikib eh, keskpika perspektiivi finantseerimise kohta Iiri pankadele, miks president Sarkozy ja eh, Angela Merkel nõuavad seda teatud tingimusi selleks, et et väljastu teatavaid intresse anda, miks mõningad liikmesriigid takistavad äh, E, Euroopas finantstehingute maksustamise sisseviimist, miks on e, Euroopas e, eelarvekärped. vastuseks on see, et, et tegelikult Iirimaa kriis on üks selge osa kogu Euroopa kriisist, Iiri läbikukkumine ei tähenda mitte ainult seda, et, et Iirimaa riik on läbi kukkunud, vaid kogu Euroopa on läbi kukkunud äh, Mm, kriitiline on olukord kogu Euroopa Liidus ja, ja nüüd juhtival kvartetilt meil on vaja nii-öelda selget visiooni selle kohta, kuidas kriisist väljuda. ja pange tähele, Iirimaa on demokraatlik riik, nii nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Soome, ka eh, eh, meil on rahva nii-öelda eh, poolt teostatav võim ja, ja rahvas on üha rohkem vihane, oodatakse võrdseid võimalusi, võrdset kohtlemist kõigile. ja kui see nii ei tule, siis ootab meid ees katastroof. suur tänu ja nüüd härra Haaglund, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, kas ma võiksin kõigepealt öelda midagi positiivset? me keskendume ju siin äh, muredele, mis puudutavad ülemkogu järeldusi, kuid on ka midagi rõõmustavat. nimelt makromajanduslik majandusjuhtimine, mida soovitakse sisse viia. Iiri kolleeg ju ütles, et äh, muretsetakse selle üle. võib-olla sellepärast, et meil praegusel hetkel ei ole olnud võimalik tõesti äh, raha suunata makromajanduslik tuleviku ossa ja võib-olla majandusjuhtimise kaudu on võimalik seda teha ja see oleks ka väga õige lähenemine. on aga siiski ka teatud muresid, sellepärast et praeguse majandusjuhtimiskultuuri puhul väga palju on jäänud nii nagu vanasti meil on vaja näidata üles poliitilist tahend, meil tuleb tõesti hakata mängima avatud kaartidega kui eh, otsuste tegemise kultuur nõukogus ei muutu, siis ma kardan, et ei ole meil võimalik edasi liikuda, meil ei ole võimalik teha vajalikke otsuseid. ma usun, et meie resolutsioonid on head ja ka komisjoni ettepanekud on head ja nüüd on vaja lihtsalt sisse viia õige kultuur nende otsuste elluviimiseks. seda on väga hästi näha ka öö, ähm, ülemkogul, ka Soome natukene ra valmistas raskusi, me kahtleme stabiilsuspakti osas ja mul on kahju, et võib-olla Soome natukene hambaid näitas, aga äkki see aitab kaasa uue kultuuri sisseviimisele. suur tänu ja nüüd härra Hefner, palun, aga teda ei ole vist saalis, kui ma õigesti näen, ütleb proua president ja siis saab järgmisena sõna härra Šimanski, üks minut, palun. suur tänu härra presi-, proua president. see uus äh, finantsstruktuur Euroopa Liidu eelarve jaoks äh, toetub ju eelarve kontrollimisele. eelarve peaks olema tasakaalus, aga samal ajal liikmesriikidel on võimalik kulutada nii palju, nagu nad tahavad. mina kahtlen selles, et Euroopa Liidu liikmesriigid, just euroala riigid on võimelised midagi üheskoos ära tegema osa on küll, aga mitte kõik, näiteks ettevõtte tulumaks, äh, äh, tulu, ettevõtete tulumaksu ühendamine, tulumaksubaaside ühtlustamine, see on ju väga tähtis selleks, et äh, et äh, konkurentsi Euroopa Liidus ära kaotada ja see valmistab mulle muret. ja Iirimaa näiteks nõuab äh, maksude vähendamist, on täiesti selge, miks nad seda teevad, aga see ei ole tegelikult äh, õige selleks, et kol-, et kriisi lahendada suur tänu, kolleegid, kes soovivad sõna saada vaba mikrofoni raames, tahan teile öelda, et praegusel hetkel on juba kakskümmend inimest äh, märku andnud, nii et ma ei usu, et meil enne hääletust on võimalik kõikidele sõna anda. Te võite küll märku anda, aga ma ei saa teile öelda, et te saate ka sõna. suur tänu, järgmisena härra Murphy, üks minut. Thank you, president aitäh, härra president, härra Barroso, üheksateistkümnendal jaanuaril vastasite Joe Higginsile siinsamas kojas, et Euroopa püüab toetada Iirimaad. Fine Gaeli Äh, järeleandmisega äh, aktsionäridele ja võlakirjaomanikele, on selge, et seda ei ole sündinud. Iirimaa töölisklass on see, kes peab toetama Euroopa pankasid ja spekulaatoreid ja maksma kinni nende kahjumid. praeguse äh, paktiga püüaks, püütakse sisse seada kärpeid ja selle tulemusena maksavad töötajad mm, kriisi ees. Euroopa ja äh, Iirimaa juhtivad klassid äh, püüavad vältida praeguse aluslepingu muutuse referendumile minekut ja Iirimaa töölisklass nõuab seda. härra Rossi, üks minut, palun kolleegid, ülemkogul käsitleti kolme põhimist te-, teemat äh,, finantskriis Euroopas, olukord Põhja-Euro-, äh, Põhja-Aafrikas ja tuumakatastroof Jaapanis. mis puudutab äh, Jaapanit, siis me peame toetama neid inimesi, kes kannatavad, me peame vaatama äh, Äh, meie kaubandusleppeid ja nende mõju ettevõtete tegevusele, mis puudutab ähm, finantskriisi, siis ähm, ma arvan, et on idealistlik arvata, et selle äh, paketiga pääseme me kriisist, me peame äh, üle vaatama ka bürokraatia, seda peab vähendama ja peame parandama kaubandussuhteid kolmandate riikidega Euroopa Liidul on praegu ähm, halb maine maailmas, iga liikmesriik on tegutsenud omaette, baronessid Ashton ei ole suutnud äh, kajastada ühte seisukohta ja Itaalia on jäänud üksinda. Hans-Peeter Martin, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president. muretsevad eurooplased kardavad üha rohkem on kaks teemavaldkonda, mis eriti palju tähelepanu on saanud. esiteks, et majandus- ja eurokriisi ei lahendata järjekindlalt. peale selle nõukogu, aga ka komisjon jooksevad sündmuste kulule järele. vaadake, milline on reaalsus, meil on vaja midagi ette võtta nii Portugalis kui ka Kreekas võlgadega, mida hi, kau-, hi, mida kaugemale te seda otsust lükkate, seda rohkem raputate te inimeste usku Euroopa ühisesse projekti. mis Kreekas praegusel hetkel toimub, on see, et emotsioonid keevad üle pea. praegusel hetkel kreeklased ütlevad, et Euroopa Liit on süüdi, me käisime kohal ja nägime seda. ja seda sellepärast, et juba praegusel hetkel oleks vaja vastu võtta otsused, millega näidatakse selgelt ette, kuidas tulevikus edasi läheb. teiseks, tuumaenergia. Need taluvustestid ja nende ettevalmistamine taluvustestid on mõistlikud ja usutavad ainult siis, kui need taluvustestid tõesti toimuvad ka kindlate rangete kriteeriumite järgi, et sinna on kaasatud sõltumatud eksperdid ja et ka tulemused ning kogu protsess oleksid siis ka avalikud. suur tänu ja nüüd härra Mauro, kaks minutit, palun. Grazie, signor presidente della aitäh, president, ähm, austatud komisjoni president, austatud Euroopa Ülemkogu eesistuja. Ähm, mina saan aru niimoodi, et mõnikord on poliitikas väga raske omavahel lepitada nii-öelda ideaalset äh, tegelikkusega. Ähm, siiski ma usun, et me peame nii-öelda Eh, esindama oma ideaale, samas kui meie huvisid esindavad meie valitsused. ja nüüd me peame omavahel leidma nii-öelda ühise, ühise aluse. Eh, tundub, et need, kes seisavad praegu ideaalide eest, ei eh, nii-öelda mängi mängu õigesti parandus Ashtonilt paluta, paluti, et, et komisjon tunnustaks Liibüa ajutist üleminekunõukogu, ta ütles, et, et neil ei ole selleks mandaati. ja kui me näiteks räägime e, kriisiga toimetulekust Euroopast e, ja rändevoogudest, siis jälle komisjoni see esindaja ütles, et, et me ei saa mitte midagi teha, sellepärast nõukogus ei ole enamust meie taga kuidas siis saavutada eesmärke, kuidas midagi muuta. ma usun, et me oleme jõudnud ajalooliselt väga olulisse eh, hetke, kus tuleb hakata astuma väga eh, reaalseid olulisi eh, samme ja, ja nõuda neid samme nõukogult. härra Rompui, teie olete need, kes, teie olete see mees, kes peab nii-öelda äh, saavutama eh, selle, et eh, ideaalidest eh, võitlev meeskond saaks ka värava lüüa, nii-öelda, et see värava löömine ei oleks ainult unistus. suur tänu ja nüüd härra Gualtieri, kaks minutit, palun. Pole kahtlust, et alalise stabiilsusmehhanismi loomine on märkimisväärne tulemus ning põhimõtteliselt on olemas ka poliitiline pühendumus selleks, et toime tulla eurokriisiga meetodite osas võib ju nuriseda, aga põhimõtteliselt parlament ju seda lähenemist toetas ja meil peaks olema loodud tugev side Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa institutsioonide vahel luuakse äh, määrus, mis sätestab äh, menetluse mehhanismi ellukutsumiseks ja ellurakendamiseks. Äh, siiski mm, raske on uskuda, et sellest tulemusest, mis on kindlasti positiivne, et, et see on, see oleks piisav. me ravime siin sümptomeid, mitte haiguse põhjusi kriis oli eh, sümptom ja, ja ei eh, saa uskuda, et kui me näiteks eh, lihtsalt piisavalt kärbime eelarve puudujääki, et siis sellest piisab. see on illusioon, see võib isegi süvendada kriisi ja tagajärjeks võib olla see, et, et me ei suudagi luua Euroopa stabiilsusmehhanismi, kui me võitleme ainult sümptomite vastu, mitte põhjuste vastu, siis me õõnestame sellega Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja millisest konkurentsivõimest me siin üldse räägime, äh, äh, kui majanduskasv saavutatakse ainult ekspordi põhjal, siis sellest ainult ei, üksi ei piisa, kui me tahame olla tõepoolest konkurentsivõimelisemad äh, maailmas, siis me peame pöörama pilguga oma sisemiste nii-öelda omaduste suunas ja, ja mõtlema, kui kvaliteetne, nagu kui tugevatel jalgadel on meie majandus, me, meil on vaja suuremaid investeeringuid oma majandusse, tuleb mõelda näiteks kas või siin finantstehingute maksu peale. meil on vaja ähm, avaliku sektori investeeringuid ka taristusse ning äh, tuleb äh, mõelda ka ressursside peale, mitte ainult kulutuste peale. proua Pools, poolteist minutit president, kolleegid, laiendatud euroala pakt võib olla kasulik, aga seda ei tohi kasutada vabandusena äh, õiguse, õigusloome nõrkusele. ühtsele turule pühendumine on oluline ähm, Euroopa Liidu konkurentsivõime seisukohalt, aga kõik see peab jääma aluslepingute ja kui kõik see jääb kahe äh,, aluslepingute ja kahekümne seitsme liikmesriigi äh, piiresse äh,. olemasolev mehhanism ei ole paindlik ja kahe ja kolmeprotsendilise riskipreemiaga ei piisa sellest äh, kriisi maandamiseks. kui äh, riikide huvid äh, näiteks mis puudutavad äh, liikmesriikide äh, pankasid äh, Äh, ulatuvad üle Eurotsooni piiride, äh, ei aita sellest. ettevaatlike meetmetega me äh, kriisi ei lahenda. Saksamaa näiteks ei ole rekapitaliseerinud oma pankasid ega ka kogunud kokku nii-öelda ohtlikke varasid ja samamoodi äh, tekib probleeme ka teiste riikide pankadel nende stressitestidega. nii et äh, härra president, olgem äh, ühest küljest äh, alandlikud, aga teisest küljest julged äh,. käsitlegem riskipreemiumeid tagatisena, andkem need hiljem tagasi äh,. härra Van Teelen, poolteist minutit. härra Hefner, suur tänu, kallid kolleegid, äh, proua president poliitika ülesandeks ei ole maksumaksja rahaga pankasid päästa või anda äh, riikidele rahasüste, tegelikult on poliitika ülesandeks luua õiguslikud raamtingimused ja need niimoodi, et sellised olukorrad üldse ei tekikski. nüüd tuleb teha valet, sellepärast et aastakümneid ei ole tehtud seda, mis oleks olnud õige. ja te tahate, et me nüüd tervitaksime seda? Te aga ei tegele mitte üldse põhjustega, vaid tagajärgedega ja te teete seda valel tasandil ja vales raamistikus, te olete jällegi pöördunud lepingutest kaugemale ja te ei ole aru saanud, et ühenduse meetod on see, mida kasutada, te praegugi üritate jälle ülevalt alla juhtida taga ja ei räägi igast poliitikast demokraatlikult, ei mõtle sellele, et seda tuleb ka kontrollida. Te teete seda ka valede meetmetega, sest te võtate maksumaksja raha selleks, et pankasid ja neid toetada, kes pankadega ja ka finantsteenuste ja toodetega spekuleerisid. kuid ei ole võtnud vastutusele neid, kes pikka aega kasu lõikasid olukorrast ja sellepärast on Euroopa ühiskonnad kreenis, nad ei toeta teie poliitikat. Te praegusel hetkel koormate just riigieelarveid ja kaitsete eravara ja niimoodi ei aita te lahendada probleemi, sest praegusel hetkel te tõesti tege-, ei tegele põhjustega. suur tänu ja nüüd härra Van Dalen, üks minut, palun. jah aastaid paljud liikmesriigide puhul eelarvepoliitika oli selline, kus arvati, et äh, võlad pole mitte mingi probleem, küll majanduskasvuga on võimalik seda kõike uuesti tasakaalu viia. ja niimoodi mõtlesid ka inimesed, nad ostsid endale suuri maju, suuri autosid ja arvasid, et küll kunagi kõik saab kinni makstud. aga kaardimajakene kukkus kokku, nüüd äh, võlgasid äh, makstakse võlgadega. praegu on Euroopa Keskpank äh, Portugalilt, Iirimaalt ja Kreekalt kokku ostnud väga palju võlaobligatsioone. nüüd võiksime nendelt riikidelt oodata, et nad tõesti pingutavad väga palju selleks, et probleeme lahendada, aga neil ei ole see võimalik tegelikult tuleb öelda, et praegusel hetkel on Euroopa pankrotistumas. meil on vaja tõesti nüüd kriisi lahendamisprojekti kaks koma null ehk et me siis praegusel hakkaksime täiesti uuesti nullist pihta. suur tänu ja nüüd proua Figureido, üks minut, palun. aitäh, proua president on äh, tõesti hirmuäratav, aga tegelikult äh, väga ilmestav, et äh, institutsioonide nii-öelda eestkõnelejad ei ole rääkinud üldse kriisist, millega meil Euroopa Liidu liikmesriigid silmas, silmitsi seisavad. milline on teie vastutus? meil on miljonid inimesi, kes saavad vaid miinimumpalka, ka, kellel ei ole kindlat töökohta, samas meie finantsinstitutsioonid teenivad hiigelkasumeid. miks ei ole juttu töötute armeest, kelle hulgas on väga palju noori inimesi, kellel puudub väärikas tulevik, kes ei saa anda panust oma ühiskonna ülesehitamisse, sest neil ei ole tööd. räägitakse ainult äh, poliitilise võimu äh, enama tsentraliseerimisest, finantsinstitutsioonidele suurema võimu andmisest ja kõigest sellisest, äh, mis tähendab seda, et üha rohkem kasutatakse inimesi ära, üha vähem jääb inimestele õigusi ja nõrgemad riigid kannatavad üha rohkem. Madam President, the Council deems centralised regulation of national budgetary agendas essential to aid economic recovery härra Pohtel pöörata tähelepanu absoluutselt olulistele küsimustele ja probleemidele selleks, et üle saada eh, sotsiaalsetest probleemidel. Eh, meie võlg on strukturaalne, me peame sisemiselt sellega toime tulema ja ma olen vastu igasugustele Euroopa ettepanekutele, kas või oma riigi suhtes eh, Portugal pigem pööruks, pöörduks eh, Brasiilia poole, eh, kes ei eh, nõua kokkuhoiumeetmeid. me peame suurema tähelepanu pöörama nendele riikidele, suuremaid investeeringuid tegema nendes liikmesriikides, kus eelarve puudujäägi on väga suured, kuhu jäävad siis Euroopa Liidu õigusaktid. komisjon ütles, et tuleks halduskoormust, bürokraatia koormat vähendada kas on võimalik, räägitakse eh, detsentraliseerimist, mis on ääretult oluline selleks, et turumajandus meil saaks toimida. nüüd härra Möltser, üks minut, palun. suur tänu, proua president, Euroopa Ülemkogul räägiti kolmest väga plahvatusohtlikust küsimusest, kus minu arvates Euroopa Liidu otsused on tegelikult reaalsusest väga kaugel. kõigepealt need seitsesada miljardit Äh, päästefondist on kohe varsti otsas ja siis suure tõenäosusega peavad äh, satuvad raskustesse ka need, kes praegu on netomaksjad. peale selle stabiilsusmehhanism arvatavasti on määratud äh, hukkumisele ja Euroopa Liit ei ole arvestanud kõikide riskidega seejuures. peale selle võib äh, kahelda ka selles, kas äh, Gaddafi ministrid, kes nüüd on opositsioonis, tõesti soovivad ka demokraatiat ja peale selle minu arvates on väga raske see, et me toetame praegu siin Liibüa mässajate juhti, kes äh, on pikka aega teinud koostööd LKA-ga. mulle praegusel hetkel tundub, et see kõik näitab, et praegusel hetkel tõesti reaalsusest olete te väga kaugel ja kõige hullem oli minu arvates see, et praegu hetkel ei ole nõukogu mitte midagi teinud radioaktiivsete ainete piirmäärade, määrusega, mis on kakskümmend aastat vana. suur tänu ja nüüd härra Lamassuur, kaks minutit, palun. aitäh üks või kaks küsib härra Lavassoor, kaks. härra eesistuja, härra komisjoni president, proua parlamendi president, mis puudutab Majandus- ja Rahaliitu, siis on ülemkogu tulemus äh, üsna muljetavaldav, braavo. aga me saame aru, et äh, sellest saab tegelikult üks hirmuäratav probleem, Ähm, sest me ei tea, kas neid otsuseid ka aktsepteeritakse, esiteks liikmesriikide poolt. Euro-, laiendatud euroala pakt on alati lähtunud valitsustevahelisest koostööst, ähm, äh, mis toimub ühe riigi sooviavalduse alusel. üksikjuhtumi puhul on see ju sobiv, aga kui see muutub korduvaks, siis äh, siin võib juba tekkida probleeme äh, kantsler Merkel on juba välja vilistatud nii Kreeka kui ka äh, Dublini tänavatel. nii et äh, meil on siinkohal vaja Euroopa meetodit ja seetõttu äh, tuleks äh, tänada härra Junckerit ja härra äh, Rompuit selle eest, et nad on aktsepteerinud parlamendi tehtud ähm, ettepanekuid siinjuures. Äh, teine küsimus puudutab äh, avalikku arvamust ja opositsioon, opositsioonilisi äh, valitsusi, kui nemad tulevad võimule, vaadake, mis juhtus Iirimaal, vaadake, mis juhtus Portugalis. ainukene viis, kuidas tagada, et need äh, soovitused või järeldused oleksid poliitiliselt legitiimsed, oleks äh, tag-, oleks kaasata kogu Euroopa poolaasta jooksul algusest peale kõikide Euroopa riikide parlamendid Äh, on räägitud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, regioonide komiteega, aga parlamendi pilgu läbi on siin veel rohkemgi probleeme. suur tänu, Jõudu Polman, kaks minutit. proua president, nõukogu ja komisjon on teinud ettepaneku, et tuleks konsolideerida riikide eelarveid ja tõesti, neil on õigus kuid meie ütleme praegusel hetkel, et kui me seda kõike vaatame, seda, kuidas see toimib ja kuidas see peaks toimima, siis jällegi pöördutakse valede poole. tule siin õpetajad, lasteaiakasvatajad, akadeemikud, uurijad on need, kes jäävad tööst ilma investeeringud lõpetatakse ära ja nüüd ma küsin härra Van Rompuyt ja härra Barrosolt, kas te tõesti mõtlete seda ja te vastate mulle kindlasti, et ei, ei, et kärpida tuleks hoopis mujalt, siis küsin teie käest, et kust tuleb kärpida ja minu põhiliseks küsimuseks on tegelikult see küsimus kui te nüüd mõtlete, et kuskil mujalt oleks vaja kärpida, siis miks kõik need otsused, mis te meile saadate siin majandusjuhtimise paketis äh, et miks seal ei ole võimalik teha vahet, kas riik ostab tanke, relvi ja investeerib äh, savijalgadel majandusse või ta investeerib tulevikku, kas ta mõtleb uutesse energiasüsteemidesse, äh, haridussüsteemidesse. Romano Prodi kunagi ütles, et need otsused on väga lollid ja sellepärast ütlengi, et tal on õigus, sest meil ei ole seal lahendusi ja need tekstid tuleb ära pahandada, sest muidu pole võimalik Euroopat mõistlikult valitseda. ja viimane tähtis küsimus on see, et kust tulevad tulud selleks, et me saaksime koos euro-, sellest kriisist välja kasvada. meil ei ole võimalik säästes kriisist välja tulla ja seepärast ootamegi nüüd teie ettepanekud finantstehingu maksude kohta, sest Euroopa ja see koda on ammu juba selle otsuse vastu võtnud. andke meile see võimalus ja tõesti, ärge raisake aega, tehke, tehtes ainult ilusaid sõnu. suur tänu ja nüüd härra Klints, poolteist minutit, palun daamid ja härrad, härra presidendid, kui teid tähelepanelikult kuulata, siis jääb mulje, et kõik on hästi, euro stabiilsus on tagatud, meil on stabiilsuse kasvupakt, meil on stabiilsusmehhanism ja meil on euroala laiendatud pakt. kui nüüd seda saksa keeles öelda, siis tõesti, ma kuulen küll teie sõnu, aga ma ei usu teid. Te, mulle tundub, et te olete ära unustanud selle, et meil on mõned liikmesriigid, kus võlad on üüratud, nende konkurentsivõime väheneb ja peale selle jooksevkonto defitsiit muudkui suureneb. ja praegusel hetkel on võimalik ette näha, et uue kasvu- ja stabiilsuspakti tingimusi ei ole võimalik kõikidel liikmesriikidel täita, isegi siis, kui nad väga pingutavad. ka stabiilsusmehhanism ei aita praegust reaalset majanduse kriisi ehm, lõpetada, sest mitte keegi ei ole võimalik ka neid meetmeid eh, ellu viima ja see toob endaga kaasa jällegi minna laskmise meeleolu ja praegusel hetkel mulle tõesti jääb mulje, et ei ole mõelnud sellele, kuidas oma meetmeid äh, praktikas lahendada ning praegu äh, meenutab mulle kõik see pigem lehma kauplemist praegusel hetkel ei ole need paktis välja toodud kriteeriumid siduvad ja nendega ei ole võimalik mitte midagi muuta. nii et äh, kokkuvõttes me tõesti ei võitle põhjustega, stabiilsusmehhanismiga me pigem viime sisse võimaluse kogu aeg äh, võlgu suurendada ja tegemist on nagu musta auguga ning need riigid, mille kodanikud peavad teiste võlad kinni maksma, on, pettuvad edaspidigi ja Euroopa usaldusväärsus väheneb ka edaspidi. suur tänu ja järgmisena härra Epping, üks minut palun. suur tänu, proua president. minul on ta üks küsimus härra Van Rompuyle sõda Liibüas jätkub, me oleme näinud, et oli suhteid Liibüa juhtide ja Euroopa valitsusjuhtide vahel, et nad olid äh, nagu sõbrad liivakastis ja nüüd mul oleks küsimus härra Van Rompuyle, ma tõesti austan teid ja te olete siiras poliitik ja te olete olnud ka väga järjekindel ja nägin nüüd fotot, kus ka teie härra Gaddafile õlale platsutate, äh, patsutate. me teame, et Lockerbist suruid väga paljud inimesed, teie aga olite seal ja tegite sõbralikku nägu, ma olin väga pettunud teis ka võib-olla nüüd, kui te olete uues ametis, olete ülemkogu eesistuja, olite varem äh, peaminister Belgias, siis võib-olla te muutsite oma arvamust, kuid tõesti jäägem siiski kahe jalaga maa peale. Euroopa peab võitlema vabaduse eest, vabadus on Euroopa projekti aluseks ning teie ja härra Barroso, kes oli ka Gaddafi suhtes väga-väga sõbralik, ei ole päris täpselt asjadest aru saanud ja ma olen teis väga pettunud. nüüd härra Hökmark, kaks minutit, palun. senini me oleme rääkinud siin kriisist ja tegelenud kriisiga, aga nüüd meil tuleb tähelepanu pöörata nendele fundamentaalsetele põhjustele, mis kriisi on kaasa toonud, ehk äh, suured eelarve puudujäägid, mis on meie majandust nõrgestanud, äh, selleks äh, on ääretult oluline meie stabiilsus- ja kasvupakt, mitte selleks, et eesmärke saavutada, vaid ka selleks, et taastada Euroopa majanduse usaldusväärsus. meil on vaja toime tulla ka probleemiga äh, nimelt selles osas, et meil ei ole piisavalt konkurentsivõimetu majanduskasvu. see on see põhieesmärk, millega me peame tegelema, selleks, et võidelda vaesuse vastu, tööpuuduse vastu ja ka selleks, et jõukust saavutada. loomulikult meil on siin äh, suur vastutus, valitsused peavad restruktureerima oma eelarvet selleks, et näha, et äh, vahendid nii äh, sotsiaalseks, äh, sotsiaaltoetusteks äh, kui ka investeeringuteks majandusse, investeeringud, innovatsiooni, meil on vaja ümber struktureerida oma turud, luua võimalusi VKE-dele, need on need asjad, millega peavad valitsused tegelema ja peavad tegelema enamagagi aga meie siin Euroopas peame olema samamoodi valmis restruktureerima Euroopa äh, institutsioonide eelarve, nii nagu me nõuame seda valitsustelt, eh, seades prioriteetideks eh, majanduskasvu, investeeringud teadusesse, arendustegevusse, avatud turgudesse, me peame näitama ka seda, et me reformime Euroopa turge. seitsekümmend protsenti Euroopa eh, turgudest on teenuste valdkonnas. samas meie õigusaktid siin on väga piiratud. Euroopa majanduse tulevik kõik peitub teenustes ja teadmistepõhises majanduses. meil on vaja teha selliseid ettepanekuid, mis siseturu muudavad äh, hästi toimivaks ka teadmistepõhises majanduses Euroopas, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Perez, kaks minutit. aitäh, proua president, austatud presidendid, kriisi järel. milline on Euroopa Liidu mm, parim relv siis meie käsutuses, teie olete öelnud, et selleks on Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend. samas ma näen siin suuri vastuolusid, meil on Euroopa majanduse juhtimine, stabiilsuse kasvupakt, töötatakse välja järelevalvestrateegiaid mis tähendab seda, et, et üha rohkem otsitakse nii-öelda konsensust Brüsselis. kui me räägime struktuurireformidest, kas see tähendab siis seda, et me räägime palgakärbetest? lubage mul rääkida, mis on tegelik struktuurireform, mida me vajame. meil on vaja investeeringuid teadusuuringutesse, haridusse, aga me kõik teame, et liikmesriigid on vähendanud investeeringuid haridusse, ähm, teadusuuringutesse, kas selle eest on ette nähtud äh, karistused, kas on ette nähtud äh, sanktsioonid nendele, kes ei pea kinni stabiilsuse kasvupakti tingimustest? ei, tundub, et te lihtsalt äh, ainult tegelete ähm, teiste küsimustega, vaadata ainult, kas tegeletakse näiteks pensionireformidega, aga ähm, täielikult ignoreerite neid liikmesriike, seda olukorda, et ei investeerita haridusse. Iirimaa puhul on üks asi, mis mulle väga silma torkab, pidevalt räägitakse pankade nüüd väljaostmisest, aga samas äh, Iiri rahvas lahkub oma riigist. ma usun, et me peaksime pigem toetama Iiri rahvast kui Iiri pankasid pankade päästmiseks, te olete välja töötanud eh, sellise stressitestid. Eh, tundub, et alati, kui on eh, mingisugused probleemid tekkinud, siis teie ravimiks on stressitestid, olgu see siis tuumaohutuse küsimuses või pankade küsimuses. võib-olla võiks siis homme läbi viia võib-olla stressitesti Euroopa Komisjonile mina ootaksin realistlikke eh, reaktsioone ja, ja tegevust, tundub, et Euroopa Keskpank tegeleb pigem küsimustega, mis ei kuulu nende mandaadi alla. Nemad peaksid tegelema Euroopa pangandussüsteemi elujõulisusega, mitte palgaküsimustega ja väga kahju, et te ei ole eh, piisavalt kiiresti tegelenud eh, finantstehingute maksustamise küsimusega, eurovõlakirjadega. ma tõesti ootan siin osas selgeid samme. suur tänu ja nüüd proua Ekk, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president. mina räägin rootsi keelt viimasel kohtumisel räägiti ka tuumajaamade ohutusest, seda ka Euroopas. tegemist on küsimusega, millega tegeleb nüüd ka parlament ja meil on ette valmistatud ka resolutsioon, mille üle hääletatakse neljapäeval Euroopa kodanikuna usun mina, et väga paljud uskusid, et äh, taluvustestid on tegelikult tuumajaamade ohutuspoliitika iseenesestmõistetavaks osaks. nüüd selgub, et see ei ole nii ja ettepanek, mis on ülemkogu järeldustes, on liiga tagasihoidlik, me ei peaks mitte ainult tehnikat kontrollima, vaid ka tegelikult ohutuskultuuri äh, ja riske, me peame hoolitsema sellest, et kõik oleks läbipaistev ning on täiesti võimatu, et riigid ja riiklikud ametivõimud ise viivad neid kontrolle läbi. Neid kontrolle peaks siiski tegema eksperdid, kes on sõltumatud ja nad peavad kõik tulemused avaldama ja ka komisjonil peab olema võimalus neid kontrollida, ainult niimoodi võime me rääkida tuumatehnoloogia usaldusväärsusest tulevikust. ärgem unustagem, et me räägime siin tehnikast, mis on niisama vana, mina kui Euroopa Liit, meil tuleb seda reformida, meil on vaja reforme süsteemi sees Euroopa Liidus läbi väia ja me peame hoolitsema sellest, et ministrite nõukogu teeks ettepanekuid energiatõhususe ja alternatiivsete energiaallikate kohta Te rääkisite minut viiskümmend sellest kadunud, nüüd proua Ford aitäh, kõige olulisem ülemkogu järeldus ei olnud pressi äh, pealkirjades. seal öeldi, et ühtsel turul on majanduskasvu loomisel öö, äh, oluline roll aga äh, see on kõik jutt. majanduse juhtimise osas ma juba nägin, et kolleegid tahtsid stabiilsuspakti lahjendada ja siseturu osas pole olukord paremini parlamendiliikmed on siin rääkinud eh, jalgratturite ja hobusekasvatajate huvidest, aga VKE-de eh, huvisid puudutavale deklaratsioonile saime me ainult eh, ühe fraktsiooni allkirjad. tegelikult on olukord naeruväärne, kui me vaatame eelmise aasta õigusakte äh, allkirjastatud, on äh, konkreetne dokument, kus kutsutakse üles majanduskasvu ja VKS-id toetama ja äh, ka meie tahaksime seda teha. härra Ma-, Mahor, äh, kaks minutit, palun. proua president Euroopa Ülemkogu võttis vastu komplekti meetmeid, mis on seotud majanduse juhtimise, eelarvete konsolideerimise ja konkurentsivõimega palju otsuseid liiguvad õiges suunas. järeldustes on kuusteist punkti selle kohta ja mm, suur osa sellest on tänu president Barroso ja eesistuja Van Rompuy heale tööle, ma kiidaksin teid selle eest. praegu on toimumas majanduskriis, aga Euroopa Liidus on ka usalduskriis ja poliitiline kriis. see ei puuduta ainult äh, konkreetseid ja tehnilisi otsuseid. Euroopa Ülemkogu ajal toimusid Euroopas ka mitmed äh, riiklikud ja kohalikud valimised ja need peegeldasid ähm, suurt närvilisust Äh, ja seal oli näha, et inimesed äh, ka pööravad selja oma põhimõtetele ja, ja võtavad vastu natsionalistlikke äh, põhimõtteid jagunemine ei toimu ainult põhja ja lõuna vahel, see ei ole põhja-lõuna lõhe, nagu kolleeg viitas, me räägime siin uue ajajärgu algusest ja uus ajajärk on alanud seetõttu, et meil on mitu kriisi korraga kumuleerunud meil on selles uues ähm, ajajärgus vaja ka uut suhtumist, uut institutsionaalset äh, lähenemist ja kui me tahame midagi muuta, siis me peame muutma iseennast, see on lähtepunkt ja Euroopa Parlament peaks mõtlema ka sellega, kuidas ise muutuda, et selle uue ajajärguga toime tulla, see puudutab ka nõukogu ja komisjoni ja me peame seda kõike tegema ka üksikisikutena suur tänu, nüüd härra Sanchez Presedo, kaks minutit proua president, ülemkogu eesistuja, kolleegid, härra president, komisjoni president, kui kriis algas, siis me mõistsime, et Euroopa Liit ei tule selle eurokriisiga toime, sest meil oli eurotsoonil uues puudunud prognoosimisvõimet majanduste äh, tuleviku osas. meil on väga suured erinevused Eurotsooni sees ja nägime ka seda, et sammud, mis on võetud selleks, et anda Euroopa Liidule ühtne hääl välis- ja julgeolekupoliitika raames, ei ähm, peegeldu kuidagi majandussfääris meie majanduspoliitikad äh, toimivad ikka veel valitsustevahelises ähm, vormis. riikide põhiselt seda kriisi lahendada ei saa, meil on vaja Euroopa lahendist, paljud arvavad, et see kriis kestab äh, kogu sajandi, nii et seetõttu on ülemkogu kahe tuhande, kahekümne neljanda, kahekümne viienda märtsi järeldused väga suur samm, isegi hüpe õiges suunas, aga oluline on siin, on see, et neid ka rakendataks Ehm, vastu on võetud alaline stabiilsusmehhanism, seda toetab ka parlament, meil on vaja vastavaid äh, õigusakte, kõik need on sammud õiges suunas, aga vaja on veel teha palju, kriis jätkub, äh, väga palju inimesi on tööta, tumedad pilved on horisondil ja seetõttu on meil vaja kolmedimensionaalset pakti Euroopa kodanikega, sellepärast et kärpepoliitika ainult piirab, meil on vaja ka majanduskasvupoliitikat, Äh, tööhõivepoliitikat, mis lubab meil oma majandusmudelit uuendada ja tulla tagasi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia juurde. finantsstabiilsuspoliitikat on vaja öö, äh, vaja ka rekapitaliseerida finantsasutused ja teha midagi riigivõlgade osas, meil on vaja suurendada tootlikkust ja president palub lõpetada. suur tänu ja härra Stretšek, üks minut palun to, co se stalo na jednání Evropské daamid ja härrad, nõukogu, ülemkogu eesistuja, komisjoni president, see, mis Euroopa Ülemkogul kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal märtsil toimus ja need otsused, mis vastu võeti, see kõik on praktiliselt äh, maksuliidu sisseviimine tagaukse kaudu. tegemist on poliitilise, sotsiaalse ja majandusliku ignorantsiga, võlgade muinasjutuga. majandus, vabandust, kasvu- ja stabiilsuspakt võeti vastu selleks, et võidelda piletita sõitjate vastu nii-öelda, kuid nüüd me näeme, millised on erinevad, eri, erinevused erinevate liikmesriikide vahel, me näeme inflatsioonimäärasid, erinevaid töötuse määrasid, kas me tõesti usume, et see euro ala laiendatud pakt saab midagi muuta, mina sellega nõus ei ole. suur tänu, president, nõukogu president on ainult loomulik, et täna tuleb teid kahekümne neljanda, kahekümne viienda märtsi nõukogu puhul õnnitleda, sellepärast et te võtsite vastu plaani Euroopa semestri kohta, Euroopa poolaasta kohta, sellepärast et stabiilsusmehhanism leidis nüüd parema väljenduse. see oli loomulikult ka Euro pluss tippkohtumise tulemus ja väga kahju on selle, sellest, et ähm, protsess pole lõpule jõudnud kui liikmesriigid oleks selle signaali nõukogu kaudu välja saatnud ja äh, oleksid kahe käega toetanud reformipaketti otsekohe, siis oleks järgmised kuud palju lihtsamad olnud. praegu on kriis kontrolli alla saadud, minu riiki Portugali on kriis väga puudutanud PSD Portugalis, mis kuulub Rahvapartei hulka, on valmis täiel määral kaasa aitama euro, euroala integratsioonimeetmete rakendamisele lühiajalise rahastamisega on meil küll probleeme, kuid meie partei erinevalt sotsiaal, sotsialistide valitsusest on valmis oma garantiisid Euroopale andma ma tahan täiesti selgelt öelda, ma ei taha meie kodupoliitikat Euroopa Parlamenti tuua, kuid tahan teile selgelt öelda, et meie erakond on valmis jõuliselt kaasa aitama uuele kavale ja muidugi pärast viienda juuni val-, valimisi ka. Herzog, palun. president, uus kokkulepe on Ungari eesistumise edulugu ja see on ka konservatiivide edu. me suutsime ühtsuse tagada ja väga kurb on sellest, et neli riiki, kus on konservatiivide valitsused, ei toetanud Europakti. tegemist on nagu tagasipöördega ja eh, me ei saa teha nii, et eesistujamaa teeb ettepaneku ja siis seda ei toetata. me peame kogu oma töö rajama teadmistele, innovatsioonile, selle asemel, et maksureegleid muuta. ja nüüd, kui ma rääkisin maksukonkurentsist, siis palun selgitage mulle. nõukogu ei ole maksuparadiiside küsimust tõstatanud kas te arvate, et eh, see probleem ei puuduta Euroopa kodanikke? kui te nii arvate, siis teil ei ole õigus, me ootame nõukogult ja komisjonilt palju enamat. tahaksin ka oma arvamust Jaapani sündmuste kohta avaldada. kaksteist tuhat inimest on surma saanud, tuhanded on kadunud, miljonid on tööta jäänud katastroofi tõttu. Euroopa Liit räägib eh, solidaarsusest, mis on Euroopa Liidu põhiväärtus, nüüd on aeg näidata, mida me arvame energiapoliitikast tulevikus, me peame tuumaohutust tugevdama, me peame töötama välja uued normid, mis tagavad turma, tuumaohutuse ja me peame ka investeeringuid teadusuuringutesse ja arendustegevusse suurendama. Euroopa poliitika peab muutuma tõhusamaks, samuti tuleb rõhk asetada energiaallikate kombinatsiooni täiustamisele. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia näeb kõike seda ette ja nüüd on komisjoni ülesanne sillutada tee selle strateegia elluviimiseks. suur tänu! härra Karas, aga ma ei näe teda saalis, sellisel juhul saab nüüd sõna äh, proua Padimata kaheks minutiks. suur tänu, proua president! ma ei sooviks küll hakata alahinnata viimase ülemkogu järelduste tähtsust, aga me peame ka vaatama, mis viimasel aastal on juhtunud, nimelt liiga hilja saavutatakse liiga vähe edusamme, mitte et ei oleks saavutatud edusamme, aga lihtsalt sellepärast, et täna ei ole tegu mitte mineviku analüüsiga, et, et me vaatame, mis juhtus Eurotsooniga, vaid me peame vaatama, kui äh, tõhusad me oleme praegu kriisi tõrjumisel ning paraku me ei ole olnud väga tõhusad. samuti, mis puudutab olukorda turgudel, kui me vaatame, kui suured on praegu äh, krediidi võtmise kulud, eriti just Portugalis ja me ei ole olnud tõhusad oma tegevustes ka Euroopa kodanike suhtes. pidevalt äh, suureneb arusaam, et äh, Euroopa ei ole mitte probleemide lahenduseks, vaid probleemide tekitamiseks välja mõelnud. Euroopa Parlament on vastu võtnud ka kaks äh, resolutsiooni väga laiaulatusliku toetusega kõikidest fraktsioonidest ning seal nõutakse, et leitakse lihtne lõplik lahendus võlakriisile ning see ei saa piirduda ainult eurovõlakirjadega ning suur osa Euroopa Parlamendist ütles, et hetkel ei ole veel piisavalt tähelepanu pööratud nii-öelda äh, finantsiliselt tervetele riikidele, kuid mina leian, et siin on praegu tekkinud väga suur probleem nendele riikidele, kes on sattunud suurtesse majanduslikesse raskustesse ja me ei saa siin tekitada praegu konkurentsi liikmesriikide vahel, me ei saa lasta tekkida olukorral, kus äh, kriis aina jätkub ja jätkub, kui me tõesti soovime, et erasektor osaleks ja ka osa võlakoormast enda kanda võtaks, siis me peame vaatama ka teisi võimalusi nii et me saaksime ka oma stabiilsusmehhanismi jätkusuutlikult rahastada. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Kovatšev. suur tänu, president härra Van Rompuy, praegune kriis näitab veel kord, et Euroopal on vaja poliitikute seas visionääre, samuti tavakodanike seas kahju on see, et me oleme väga palju aega kulutanud, aega raisanud, otsides majanduskasvu. tundub, et, et me peame mõtlema selle, et kui me ehitame üles maja, siis ilma katuseta see ju kukub kokku. Euro pluss pakt ning nõukogu järeldused liiguvad õiges suunas äh,, eelarvet koordineeritakse paremini, see äh, kindlasti peab kriisile paremini vastu, Eurotsoon ja minu koduriik äh, Bulgaaria äh, kõik ühinevad otsuse tegemise protsessiga selleks, et Euroopa ei jääks ilma kaaluta, et, et Euroopalgi oleks kaalu. väga oluline on seetõttu valitsustevaheline protsess loodan väga, et üks, ühel päeval tuleb ka valitsustevaheline konverents uuesti kokku, et võtta vajalikke otsuseid. samuti tervitan neid otsuseid, mis võeti Liibüa ja Vahemere piirkonna osas vastu. me peame aitama neid riike demokraatiale teed sillutada ning ähm, me tahame sealse piirkonna kodanike õigustatud ootusi toetada. mida me saame veel oma va-, eh, naabrite heaks ära teha, kas me saame partnerlussuhetega kuidagi kaasa aidata Vahemere basseini arengule? Euroopal on vaja eh, kiirreageerimisjõude, me peame eh, palju rohkem ka turvasüsteeme täiustama, tänan. härra Toden, palun. suur tänu, härra president Van Rompuy. Teie järeldustes on kindlasti väga olulisi sõnumeid, mida ei saa vaidlustada, majanduse koordineerimine, kuid me peame arukalt kulutama, mitte nullini kärpima oma vajadusi ainus äh, kohanemine ei saa olla kärbimine sotsiaalkulutuste arvelt. samuti ei tohi äh, vähendada infrastruktuuridesse ning teadusuuringutesse investeeringuid. kõik teavad, et äh, Euroopa läheb edasi, aga me peame valima, kas me töötame nii, et igaüks arendab oma konkurentsivõimet, siis ei ole võimalik kaasa aidata Euroopa Liidu eelarve tugevdamisele või äh, võtame omaks solidaarsuse mudeli äh, ning arendame ka äh, sotsiaalpartneritega dialoogi kogu Euroopas ning säilitame ka palkade indekseerimise. solidaarsus põlvkondade vahel tuleb tagada pensionisüsteemiga, nii nagu ka parlamendis hiljuti otsustati tohutut survet Äh, on avaldatud finantssektorile, äh, reitinguagenteeringud, äh, agentuuridele. väga oluline on mõista, et Euroopa solidaarsus ja ühtsus, seda on võimalik tagada ainult õiglase mm, eelarvega ja sellega, et võetakse kasutusele finantstehingu maks pangandussüsteemis Need, kes vastutavad kriisi eest, nad peavad ka nüüd tegutsema, vastasel korral me ei tule välja kriisist ja ei ole usutavad kodanike jaoks. praegu on tegemist selge demokraatia defitsiidiga. president katkestas kõnelejat. suur tänu nüüd proua Tyson. suur tänu, lugupeetud proua president. märtsis tehti tõesti väga palju tööd ja võeti väga palju meetmeid selleks, et Euroopa Liit jääks ka tulevikuks ühiseks ühiskonnaks, kus saab hästi töötada ja ka elada. ja ma sooviksin tänada neid kolleege, kes aitasid kaasa ülemkogu õnnestumisele, see, mida kolleegid juba mainisid, sellele ma sooviksin lisada veel kolm eh, asja, nimelt mis puudutab äh, palgakulusid, palgakulud on äärmiselt oluliseks elemendiks äh, praeguses kriisis. ma olen rääkinud nii nõukogu presidendiga kui ka komisjoni äh, presidendiga ning me oleme neilt palju kuulnud ähm, automaatsetest stabilisaatoritest. et nüüd peab tekkima selline süsteem, kus vähem töökohti läheb kaduma ja see on selline tõesti tõesti selline turumajandus, mida me ka soovime, kuid paljud äh, siin, paljud kardavad, et Euro pluss pakett viib selleni, et äh, automaatsete stabilisaatorite efekti piiratakse, mina sooviksin teada teie arvamust selle kohta. nüüd, teine kommentaar, mis puudutab veel kord äh, palgakulusid. ametiühingud rõhutavad alati, et et liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite võimalusi on piiratud ja seetõttu on ka piiratud vastavaid ähm, ja rikutud vastavaid lepinguid, kas siin on tegu tõsiste ohtudega või on need ohud äh, alusetud? sest äh, siin on tegu ju praegu topeltohuga. Äh, ja nüüd, mis puudutab ettevõtete tulumaksu konsolideerimist, ainult üks lause on selle kohta järeldustes kirjas. kas ma pean sellest järeldama, et on juba ammu olemas konsensus, mis tähendab seda, et äh, vastav maksubaas viiakse sisse või äh, nähakse ka siin ette tõhustatud koostööd. suur tänu ja nüüd ähm, härra Arsenis pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua president suur tänu ka nõukogu presidendile ja ka komisjoni presidendile. Ani Podimata juba rääkis majanduskriisist ja mina sooviksin rääkida veel tuumaohutusest. mida me oleme Jaapani katastroofist õppinud? kaks asja, nimelt esiteks, mitte keegi ei ole mitte kunagi täielikult ette valmistatud äh, looduskatastroofide tagajärgedeks. ja teiseks, tuumaenergia ei ole kunagi täielikult ohutu. mida me nüüd teeme? me hukka, me mõistame Jaapanit hukka hoolituses. aga öeldakse, et asi ei ole tuumaenergias, vaid lihtsalt Jaapani spetsialistid ei ole ohutuse standardeid piisavalt äh, rangelt võtnud ja meie hakkame nüüd siis läbi viima stressiteste, vaatama, millised tuumajaamad Euroopas on ohutud ja millised mitte ja siis vastavalt ka tege-, hakkame tegutsema, kuid ma arvan, et me ei ole õigesti õppinud äh, Jaapani katastroofist. me ei ole üldsegi ette valmistatud katastroofideks, sellisteks nagu Jaapanis aset leidis. meil ei ole isegi ette valmistatud äh, tsiviilkaitsemeetmeid meie kodanike päästmiseks, äh, kui sellised probleemid peaksid tekkima. täna räägitakse äh, sellest, et hakatakse rajama uusi tuumaenergiajaama, aga mina arvan, et me ei peaks mitte tuumaenergiasse investeerima, vaid me peame uutesse taastuvatesse alternatiivseste energiaallikatesse investeerima. see käib ka Euroopa Liidu pädevuse alla ja ma leian, et härra Barroso, härra Van Rompuy, teil on väga suur vastutus siin õiged meetmed võtta. suur tänu ja nüüd härra Sajus-Volski. Gut, dann machen wir wirklich 12.10 Uhr, das ist komfortabler. härra kolleeg, teil on sõna. ma tänan, proua president, mina puudutaksin kolme küsimust. kõigepealt ma arvan, et eh, ülemkogu, see tippkohtumine tõi väga positiivseid häid tulemusi, arvestades, kuivõrd raske on olukord ja arvestades konteksti. ma tervitan eh, seda Euro pluss pakti, mis on mm, välja töötatud, kaasamaks ka neid, kes veel euro tsooni ei kuulu ja te viitasite selle väga õigesti, president Van Rompuy. ja samas Euroopa stabiilsusmehhanism loob turvavõrgu. kas ei ole nii, et mõlemad mehhanismid, Euro pluss, mis on kohustus kinni pidada makromajanduslikest ja makrofinantspoliitikatest, aga samas on see turvavõrk ka avatud, et ühtse lähenemine ja solidaarsus kõik hõlmaksid kõiki ega kedagi välja jätaks. minu teine märkus puudutab naabruspoliitikat, me kujundame seda praegu ümber ja stiimulid selleks tulevad lõunast, aga tähtis on, et kogu meie naabruspoliitika, kui me loeme dokumente, Ashton ja Füüle ka leiavad nii, et on vaja olla suuremeelsemad nende ühiskonda suhtes ja astuma neile vastu. ja me ei tohi lähtuda lühiajalistest majanduskaalutlustest, vaid tuginema ikkagi inimõiguste põhimõtetele, staatus quo'lt üleminekupoliitikale liikudes. kui me loome seda uut paradigmat, siis peab see kohalduma ka idapoolsetele riikidele, seal peab olema rohkem demokraatiat, inimõiguste austamist ja vähem tuleks orienteeruda autoritaarsusele ja viimane punkt, Euroopa Liit ja NATO. Liibüas on meil uus kogemus Euroopa Liidu ja NATO koostööst ja suhetest, millest me veel võib-olla päris hästi aru ei saa ja uus kogemus mm, nüüd ja vana kogemus Afganistanist ei ole alati positiivne olnud. nii et olgu meil siis seekord edu. suur tänu ja sõna saab nüüd härra Karens kaheks minutiks lugupeetud proua president, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et me peame tegema selget vahet minevikul ja tulevikul. kui ma räägin minevikust, siis ma ütleksin, et me peame leidma ühise lahenduse nii Kreeka jaoks kui Iirimaa jaoks. me peaksime võimaldama äh, võlgade kustutamist ja selleks tuleb ette näha ka vastava struktureeritud plaani. sellel, nendel riikidel peab olema võimalus edasi elada normaalset elu, me ei saa hakata nende riikide maksumaksjaid trahvima selle eest, mida erasektor siis konkreetsemalt pangad korda saatsid. tuleviku kohta sooviksin öelda järgmist. me peame vaatama, mis on meie eesmärgiks Euroopas. selle, selleks on tagada jätkusuutlik ja stabiilne majanduskasv selleks, et seda tagada, vajame me rohkem vahendeid, seda küsimust arutati ka ülemkogul. me vajame võimalikult äh, madalaid äh, riikide eelarvevõlgasid, me peame uuesti taastama finantsturgude usaldusväärsuse, me peame ka intressimäärad madalad hoidma, nii et ettevõtjad saaksid edasi arendada, sellepärast et kui ettevõtted saavad edasi arendada, siis ennast edasi arendada, saame me rohkem investeeringuid ja tänu investeeringutele loodakse ka rohkem töökohti, see on see protsess, mida me Euroopa Liidus vajame. ja selline protsess vähendaks ka äh, liikmesriikide võlgasid. mõned kolleegid on öelnud, et me vajame rohkem investeeringut, kuid aga me ei saa ainult säästmisega sellest kriisist välja tulla, ma sooviksin rääkida oma koduriigist Lätist, viimase kahe aasta jooksul on Läti saavutanud järgmist. me oleme teostanud väga rangeid äh, säästumeestmeid, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal üks kolmandik äh, riigieelarvest on suunatud avaliku sektori investeeringutesse selline lahendus on võimalik ja me saame jätkata sellise lahenduste võtmist ka tulevikus. suur tänu. suur tänu ja nüüd kolleeg Marinescu kaheks minutiks. Eh, ma tänan, president. Euroopa Ülemkogu on teinud tubli sammu eh, stabiilsusmehhanismi loomisel ning on vastu võtnud meetmed, eh, vahendid ka, et aluslepinguid muuta meil on vaja sidusat mehhanismi eh, kriisi ajaks. on hea, kui selline mehhanism on olemas, aga parem muidugi, kui ei peaks seda kasutama, mis tähendab, et on vaja kohaldada eh, hea juhtimise tavasid hoopis alati. ükskõik siis, kas kuulutakse Eurotsooni või mitte, kõiki riike puudutab see ja sellepärast Euro pluss pakt on väga hea algatus eh, ning Rumeenia ka ühines sellega ja see on väga positiivne. Euroopa Ülemkogu koordineerib kogu Euroopa Liidu majanduspoliitikat ning edendab haridust ja töökohtade loomist. Need prioriteedid äh, peavad nüüd realiseeruma konkreetseteks meetmeteks liikmesriikide tasandil. uued struktuurilised reformid on seotud ka uu-, ühtse turu lõpuleviimisega. meil on vaja strateegiat, mis loob töökohti ning saaks üle nendest puudustest, mis meil on tööjõuturul Euroopa Liidus. sellepärast me tervitame komisjoni ettepanekut ühtse turu akti edasi arendada see peab andma juba tulemusi aastaks kaks tuhat kaksteist. mul on kahju sellest, et prioriteet see, et, et see meetmete hulgas, mis peavad andma stiimuli ühtsele turule, ei räägita kõigi Euroopa töötajate vabast liikumisest. ja ma ainult rõhutan seda, et meil on vaja tagada ka tööjõu vaba liikumine lisaks teenuste vabale liikumisele suur tänu, härra Pussutil, poolteist minutit. president, ma tänan Need, kes põgenevad sõja eest Liibüasse, juba hakkavad saabuma meile, eriti lõunapoolsetesse riikidesse. minu riigis on kaks muret praegu. kõigepealt me ei tea, kui palju inimesi meile tuleb. meil ei ole vastust sellele küsimusele, me ei tea, kui palju veel tuleb. teiseks, teine hirm, eh, nimelt nad, inimesed, kes tulevad, ei tea, kas Euroopa neile appi tuleb. aga selle eh, kartuse ja hirmu me saame hajutada meil on solidaarsuse mehhanism juba olemas, see juba kohaldub, direktiiv viiskümmend viis aastast kaks tuhat üks on olemas, nüüd on meil vaja seda kasutada. senini Euroopa Komisjon ütleb, et ta ei kasuta seda kahel põhjusel, esiteks, et nõukogus ei ole enamust sellel taga, nüüd ma kutsun üles president Barrosot, palun ärge tooge seda põhjendust. komisjon ise peab siin juhi rolli haarama, poliitilist algatust üles näitama ja tegema sellekohase ettepaneku, et seda solidaarsusmehhanismi tõesti kohaldataks. komisjon ütleb ka, et me veel ei tea, kui palju inimesi tuleb, aga olgem ettevaatlikud, võib-olla saab olema Euroopa standardites tegemist väikeste numbritega, aga väikese riigi jaoks tohutu suurte numbritega. ja ma pöördun teie poole, president Barroso, palun kohaldage solidaarsusmehhanismi ja president Van Rompuy, palun öelge ministritele nõukogus, et nad peavad üles näitama solidaarsust konkreetsete tegudega. suur tänu nüüd, härra Kelamb. pooleteiseks minutiks. lugupeetud president ma arvan, et Euroopa Ülemkogu tulemusi võib käsitleda poliitiliselt ja institutsionaalselt rahuldavatena. aga tänase arutelu sõnum on selles, et kriis ei ole sugugi lõppenud. president Barroso on öelnud, et majandusolukord on endiselt raske ja ebakindel. kolleeg Verhofstadt kinnitas, et me praegu lihtsalt ähm, täidame aukusid kriisis, kriis ei ole lahendatud ja president von Trump ütles, et probleemid jätkuvad seda tänu varasematele vigadele ja vajalike instrumentide puudumisele. me arvame, et on vaja teha järeldused sellest, kuidas need varasemad vead said tekkida, kuidas see kohutav võlakoorem mm, ja kuidas eelarve puudujääk tekkis, mis oli valesti liikmesriikide poliitikates ja Euroopa Liidu institutsioonide poliitikates, ilma põhjaliku analüüsita ja järelduste tegemiseta, eh, millest ka johtuvad kohustused kõigile ei saa vältida, et uuesti selliseid vigu tehakse ja kesksel kohal on küsimus meie konkurentsivõime tõus. ma loodan, et Euroopa Komisjoni uus ühtse turu akt on tõesti auahne ja see digitaalne ühtse turu teema on juba saavutanud läbimurde prioriteetide hulka. ja lõpetuseks, käesoleval nädalal uus Eesti valitsus astub tööle. viimaste valimiste tulemusena on Eesti valijad mm, näidanud üles Euroopa meelsust ja Euro-, vana valitsus on saanud naasta valitsema. lugupeetud kolleegid, nüüd on meil vaba mikrofoni voor ja ma annan teile teada oma otsusest, kuidas me edasi menetleme. meil on kakskümmend 20 vähemalt kakskümmend sõnasoovijat vaba mikrofoni voorus. Te näete, et ma juba palusin seda, et hääletamine lükatakse edasi kümne minuti võrra, nii et nii härra Barroso kui ka härra Van Rompuy saaksid äh, oma ettekande äh, teha, ilma et neid segaksid kolleegid, kes saali tulevad ja ma soovin vähemalt kahele, teistkümnele, kolmeteistkümnele kolleegile äh, sõna anda, ma ei saa kõikidele kahjuks sõna anda, me lihtsalt ajaliselt ei jõua. ja esimesena ja vabandust, ma sooviksin teile ka veel äh, teada anda, et äh, ma ise ütlen, kes ähm, Äh, kes sõna võtab, sest meil ei ole kõnelejate nimekirja, kõigepealt äh, proua McInnes ja siis härra Lightfrid. ma tänan, proua president, äh, saab kiita nõukogu järeldusi, kui me vaatame tulevikku, aga vähem kiitust saab jagada, kui me räägime tänapäevast ja minevikust. möödunud nädalal on Catherine Day oli Iirimaal ja ütles, et Iirimaalt on nagu läige ära kadunud aga arvestades stressitestide tulemusi ja seda, et uus valitsus on tugevasti tööle hakanud, eh, loodame, et see sära naaseb Iirimaale ja ma loodan, et ka meie inimeste silmidesse, sest nad olid väga eh, väga depressioonis, sest nad nägid, nad peavad väga suurt koormat kandma ja need, kes nüüd vihaselt vibutavad sõrme üksikute riikide poole ja kodanike poole seal riikides, palun pidage meeles, et mm, Mm, siin ju pangad olid need, kes pidu pidasid ja said kasu sellest, eh, mis toimus nii Iirimaal kui ka mujal. aga siiski täna hommikul Iirimaa meedia on juba lootusrikas. Eh, me näeme, et gigandid eh, toetavad meie majandust pärast stressitekste ning loodame, et meil õnnestub probleemid lahendada Iirimaal ja kogu Euroopas ja solidaarsust üles näidata. lugupeetud kolleegid, veel üks info. Teil on üks minut aega rääkida vaba mikrofoni voorus. kui te võimalikult paljudele oma kolleegidesse soovite anda võimaluse, et nad saaksid ka sõna, siis palun pidage kõne eest kinni, ma olen kõneajaga väga range, veel rangem, kui ma olin ennem. nüüd järgmisena saab sõna härra Lightfried ja siis kolleeg Udi. suur tänu, proua president, lugupeetud äh, presidendid, mul oleks mõningad küsimused jah, väga hea, et me oleme jõudnud kokkuleppele, on väga hea, et Euroopa äh, majandus ja Euroopa valuuta on nüüd paremini kaitstud aga kas kaitsmisest äh, piisab, kas me ei peaks edasi minema, kas me ei peaks ka hoogu juurde andma oma protsessile, nii et me saaksime seda kaitstust äh, veelgi tugevdada? miks Euroopa Liit ei investeeri äh, kurkide, banaanide ja muu eksporti? ja miks me ekspordime sinna ja me, ja ei investeeri koolidesse, haridusse? ja öeldakse, et meil ei ole selle jaoks raha, aga me saaksime võib-olla vahendeid äh, ümber jagada ja võib-olla me saame ka äh, ikkagi vastutusele võtta need, kes seni on sellest kriisist kõige rohkem kasu saanud. miks härra komisjon ei ole te, härra komisjoni president ei ole te ikka veel finantstehingute maksu sisse viinud, te peate ju ikkagi nüüd otsuse vastu võtma, kas te seisate finantssektori poolel või meie kodanike poolel. suur tänu ja nüüd härra Odi ja siis kolleeg Kerero. suur aitäh president, nõukogu president, komisjoni president, suur tänu äh, kõigepealt äh, selle eest, et esimeste konverents annuleeris oma koosoleku selleks, et täna arutada nii tähtsaid küsimusi täiskogul. rääkides stabiilsusmehhanismist, tahaksin äh, esitada küsimuse, kas on olemas poliitiline kontroll, nii nagu küsis ka Alain Lamassoure. nimelt, kuidas reguleeritakse seda mehhanismi, ja kes annab tegelikult eelarvele heakskiidu selle instrumendi puhul. nüüd ähm, komisjon peaks meile ikkagi esitama ka äh, aruande, kuidas riigivõlgade küsimust lahendatakse. Äh, üks Euroopa, äh, tuleks kaaluda võimalust luua nii-öelda avaliku sektori noteeringu või reitinguagentuur, see on muide hoopis teistsugune agentuur kui igasugused eraagentuurid. suur tänu, härra Anedela Guerrero, palun. suur tänu. härra äh, Van Rompuy rääkis äh, kõigepealt sellest, et neljakümne üheksa päeva jooksul on äh, kolm nõukogu aset leidnud varem ainult üks kord äh, kvartalis toimus selline koosolek, äh, nüüd aga leiavad sellised äh, kõrgetasemelised koosolekud pidevalt aset, selleks et võimalikult kiiresti saaks reageerida arengutele. meie peame näitama, et me oleme konkurentsivõimelised, aga mida me selle all mõistame, vähem ülikoole on maailma parimate hulgas, väga vähe investeeritakse teadus-arendustegevusse eriti kui võrrelda siin tõusvate majandusriikidega. see on Euroopa probleem, me vajame Euroopa ülikoole me, üli, ja ka ülikoolide õppekavasid, mis on ka üksteisega koordineeritud. suur tänu ja nüüd kolleeg härra Watson ja siis härra Paska. ma tänan president, nõukogu eesistuja ja, ja rääkis siin Euro plussist ja ühtsest turust ja mul on küsimus mõlema kohta. kas te olete nõus Euroopa Keskpanga presidendiga, et hoopis suurem Euroopa stabiilsusmehhanism saab olema vajalik ja kui te ei ole temaga nõus, siis kas sel põhjusel, et kaks professionaali ei saa avalikkuses tunnistada, mida nad tegelikult eraviisiliselt tunnistavad nüüd ainus ühtse turu osaline kes, kes sajaprotsendiliselt reegleid täidab, on Norra. Äh, kui tõelised stressi tekstid, testid äh, ei tehta mitte pankadele või tuumarajatistele, vaid hoopis liikmesriikide solidaarsusele. kas komisjoni ja nõukogu president arvavad, et see suurem solidaarsus, mida me varasemal ajal me oleme näinud, äh, on hea olnud meile? suur tänu nüüd, härra Paska ja siis härra Prons. suur tänu üks olulisemaid äh, järeldusi oli seotud äh, Eurotsooni uue kujundamisega ja isegi kui on leitud kokkuleppele, siis see näitab, et seda küsimust peab veel liikmesriikides ekspertidega arutama, sellepärast proua äh, Raditšova äh,, pro- äh,, Sloveenia peaminister tuli äh, Brüsselist tagasi ja nägi, et sellele kokkuleppele tegelikult ta ei leia parlamendi äh, toetust. ja äh, see puudutas siis uusi instrumente Eurotsoonis selleks, et vähendada võlakoormat aga see, nii nagu see praegu on kujundatud eh, sellisena, see ükski vastutustundlik liikmesriigi eh, parlament seda heaks kiita, seetõttu me peaksime rohkem ekspertidega rääkima sellest. suur tänu, härra Prants ja siis Rakeli. paragrahv viis raportis sellest kohtumisest ütleb, et võetakse poliitilisi meetmeid selleks, et korrigeerida eh, makromajanduslikku tasakaalustamatust ning suurendada konkurentsivõimet, aga sissejuhatuses räägitakse kolmandate riikide kaubanduse edendamisest. import kolmandatest riikidest, eriti nii-öelda eh, tärkavatest majandustest, on kõige suurem põhjus, miks meil tasakaalust kaubandus väljas on, miks me ei ole konkurentsivõimelised. ei ole võimalik, et arenenud riigid konkureerivad nende riikide impordiga ilma ilma, et nad suruksid miinimumini palgad ning sellel viidetakse eh, kuueteistkümnendal leheküljel, kus räägitakse konkurentsivõime tugevdamisest, seal öeldakse, et hinnatakse seda, kuidas arenevad palgad ja konkurentsivõime ja võib-olla on vaja mingeid korrektiive teha, aga mida see tähendab, see võib tähendada ainult ühte asja, palgad tuleb allapoole korrigeerida, et muuta meie kaubad konkurentsivõimelised nende tormiliselt arenevate riikide kaupadega. ja ka vabakaubandus on ju pühamast püham, mis tähendab seda, et maksavad töötajad suur tänu, härra Kelly ja seejärel härra Tarabella. I do not like to be in tow or obligated to anybody and neither do äh, Iiri öö, äh, riik nüüd viib läbi riskiteste ja pankade väljaostmine mõjutas väga negatiivselt Iirimaa kodanikke, aga ma ei jaga seda öö, äh, üldist pessimismi. Iirimaal mitte rahvas ei olnud süüdi, vaid pangad, äh, reguleerijad ja Iirimaa rahvas ei pea maksma seda hinda ja ma küsin teilt kahte asja. intressimäärad äh, millal need vähenevad ja volinik Rein ja Barrosot ma tähendan mm, selle eest, mida täna, mida nad ütlesid aga loomulikult kõige eest tuleb meil siin maksta. ja kui nüüd allahindlusi võlakirjadele ei tehta, siis äh, ikkagi midagi peab muutuma. üksikisikutel ei saa garanteeritud intressivaba inves-, raha oma käsutusse. aga siin meil peame suutma edasi liikuda. suur tänu, nüüd härra Tarabella ja siis härra Tabatši. suur tänu, president Äh, kolleegid, äh, nõukogu järeldused ja ma-, Europakt avavad tõelise äh, Pandora laeka, kust tulevad välja kõik maailma hädad ja loomulikult kannatavad meie kodanikud kõigepealt, unustatakse palkade indekseerimine, siis seotakse tootlikkus palkadega, siis väheneb ostujõud, siis tõstetakse pensioniiga, loomulikult meil on vaja va-, vastutustundlikku eelarvepoliitikat, keegi ei kahtle selles, aga ähm, kas see on ainus võimalus, mis aitab kodanikel kriisist väljuda, ärge unustage finantssektorit, kes peab samuti vastutama. ja lõpuks, kas me siis näeme üldse finantstehingumaksu kunagi? kuusteist miljonit eurooplast on praegu töötud, kaupade hinnad tõusevad lakke ja e, ainus, kes jälle kannatab, on töötav rahvas, tänan. suur tänu. nüüd härra Tabatši ja seejärel härra Obermeier. <clears throat> Vielen Dank. Van Rompuy elnök úr az Euró plusz paktumot a jövő... Härra Van Rompuy nimetas Euro pluss pakti uueks etapiks majanduskoordineerimise arengus. makromajanduse koordineerimises on tõesti saabunud uus ajastu, nõukogu president, ülem- äh, äh, ja äh, eesistujamaa esindaja on toetanud seda mõtet, aga Ungari ei ole kahjuks Euro pluss pakti osaline. Ungari majandusteadlased ja kodanikud ei mõista, mikspärast äh, Ungari valitsus äh, on äh, praeguseid otsuseid teinud, kuigi meil on ju ähm, avatud majandus. argument, et oleks tekkinud takistusi maksukonkurentsile, ei ole õige. kahju, et Ungari ei ole Europakti osaline, tänan. suur tänu nüüd, härra Obermeier ja siis proua Komes suur tänu, proua president. Euroopa Liit on äh, mahasurumise äh, meister, juba kümme, mitmeid aastaid oleme me maha surunud äh, seda, et Gaddafi on ohtlik isik ja me oleme ka maha surunud teadmist, et tuumaenergia on ohtlik ja nüüd me oleme ka näinud, kuidas kriis on levinud, et Kreeka, Portugal äh, on langenud ja ainult reitinguagentuurid ja spekulandid saavad sellest kasu. nüüd kui pankrotid jätkuvad Eurotsoonis, siis see saab olema ka euro lõpuks. me peame vaatama ka, millised on pagulasvood lõuna äh,, Vahemere lõunapiirkonnas, see samuti mõjutab meie majandust ja tõesti, me peame ka äh, pigem tuumaenergiasse äh, investeeritud äh, raha investeerima hoopis teistesse alternatiivsetesse energiaallikatesse, et jääda konkurentsivõimeliseks ka rahvusvahelisel arenil. suur tänu nüüd proua Komerš ja siis proua Penova. suur tänu Portugalile. abi pakkuda tähendab ka Portugali abistada, aga tegelikult sellega ainult äh, sellega ainult abistatakse pankasid ja mitte inimesi ja jällegi peab selle kõik kodanike kinni maksma, siin on tegu neoliberaalse lähenemisviisiga aga samas äh, me peame vaatama, kuidas töökohti äh, rohkem luua ja, ja ainult, ja siin räägitakse ainult erovõllakirjadest ja sellega aga me töökohti juurde ei loo. me peame ka vaatama, et äh, pangad ei muutuks nii suureks, et et nende võimalik pankrot jällegi selliseid laiaulatuslikke negatiivseid tagajärgi endaga kaasa toovad, sama komisjon peaks tegelema ka ähm, maksuparadiisidega, samuti me ei tohiks äh, jätta puutum-, äh, puutmata finantssektoris äh, kõiki neid varjatud alasid, mis on isegi seotud kuritegevusega, suur tänu nüüd proua Benova uh,. suur tänu. lugupeetud komisjoni president, lugupeetud nõukogu president. kõigepealt ma sooviksin teie tähelepanu pöörata järeldustele, me räägime siin ühelt poolt äh, majanduskasvust ja teiselt poolt stabiilsusest, aga, ja tööhõive kasvust. me peame majanduskasvu ja tööhõivet edendama, aga see võib meile saatuslikuks muutuda. lugupeetud äh, kolleegid, äh, kodanikud maksavad selle kriisi kinni oma töökohta kaotades. ja peale selle nad peavad toetama ka valitsuste säästumeetmeid ja see on kõik seotud maksudega, aga kõige rohkem kasu saavad siin äh, just finantssektori osalised. see, mida Euroopa Liit praegu vajab, on äh, majanduspoliitikate koordineerimine, mille eesmärgiks peab olema tööhõive edendamine ja äh, majanduse väljatoomine kriisist, me peame päästma euro ja siinkohal peab ka osalema erasektor. suur tänu nüüd, proua Wertmann, ja viimasena saab sõna härra Paltsiitis. proua Wertmann. suur tänu. seoses lepingu äh, muutmisega toodi välja ka äh, stabiilsusmehhanism. ma kutsun kõiki üles äh, nendest kriteeriumitest kinni pidama, sellepärast et kui me nendest kriitiumitest kinni ei pea, siis eelkõige kodanikud peavad vead kinni maksma. stabiilsusmehhanism on õigustatud ainult sellisel juhul, kui eelarvet, eelarvetest kinni peetakse kõikides liikmesriikides ja võetud kohustustest kinni peetakse Jaapani kriis on meile näidanud, kui turvaline võib olla tuumaenergia. loodus on tugevam kui inimene ja kui me hakkame stressiteste tegema, siis äh, me võime ainult äh, loota, et Tšernobõl ei kordu. me peame loobuma tuumaenergiast ja keskenduma alternatiivsetele energiatele näit-, on ka selliseid uusi projekte, mis võivad kuuskümmend tuumaenergiajaama asendada. suur tänu nüüd härra Baltsiitis ja seejärel ähm, ma sooviksin öelda, et me oleme saanud viieteistkümnele kõnelejale sõna anda viie asemel ja paraku tõesti me ei saanud rohkematele kõnelejatele äh, sõna anda. härra Baltsiitis, palun. suur tänu, president. väga hea, et ülemkogu suutis kokku leppida väga olulistes küsimustes. Euroopa poolaasta on kindlasti üks nendest tähtsatest teemadest ja arvan, et see annab meile võimaluse eh, eelarved usaldusväärsemaks, jätkusuutlikumaks muuta ning see aitab liikmesriikidel ka kriisist kiiremini välja tulla. tähtis on, et konsolideerumis jõupingutustega käivad kaasas, kaasas struktuurireformid, iseäranis arvestades Euroopa kakskümmend kakskümmend prioriteete. komisjon peaks teostama ka liikmesriikide tegevuse üle järelevalvet ja järelevalvet selle üle, kuidas konvergentsiprogramme ellu viiakse. Euroopa Keskpank komisjon, nõukogu peavad uurima ka äh, pankade tegevust ning rahvusvaheliste reitinguagentuuride tegevust. suur tänu, sellega on nüüd vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab komisjoni president härra Barroso sõna. suur tänu, president, saadikud, rääkides nõukogu järelduste hindamist, peab ütlema, et äh, esitatud analüüs oli üsna mõistlik, tasakaalustatud, arvan ka, et äh, oli täiesti õiglane tunnistada, et me oleme struktuuri mõttes edasi läinud, äh, me oleme loonud midagi, mida varem ei olnud, see on kindlasti edasiminek, nimelt loodi äh, alaline stabiilsusmehhanism, muudeti aluslepingut ja muide seda mõtet toetas enamusega teie parlament, soovitati uue instrumendi loomist, mida varem ei eksisteerinud, olgem ausad, kui me oma töö tulemusi hindame, siis on ikkagi tegemist olulise progressiga reageerides kriisile, me oleme mõistnud, et meie vahendid on olnud siiani ebapiisavad, ka poliitilises mõttes, ja samas tahaksin täiesti selgelt öelda, et meie jõupingutused ja tulemused ei ole piisavad, üks asi on panna paika struktuur, aga teine asi on rakendada vastavat poliitikat edu proovikiviks saab see, mida hiljem valitsused julgevad teha, teevad, milline on nende sisuline töö, sest sisu on loomulikult palju olulisem kui vorm. aga samal ajal äh, ma usun äh, väga läbipaistvusesse, äh, komisjon oleks muidugi ambitsioonikam olnud, ole-, meie näiteks toetasime alalise stabiilsusmehhanismi mõtet, ja pooldasime ka suuremat paindlikkust selle mehhanismi jaoks, aga konsensuse saavutamise nimel ei olnud meie ambitsioonid siiski vastuvõetavad ja see on ka loomulik. ja rääkides meie auahnetest plaanidest, peab veel ütlema, et äh, osad ootasid komisjonilt äh, veelgi julgemaid ettepanekuid, aga komisjon on need juba teinud. komisjon üheksandal mail kahe tuhande kümnendal aastal, muide mina ja Pauline Kreen tegime ettepaneku, äh, tegime õigusloomelise ettepaneku ühenduse lähenemise kohta stabiilsusmehhanismis me rääkisime vaja, vajadusest äh, võlgasid äh, ühiselt äh, hallata, andes ühised garantiid, aga liikmesriigid lükkasid tagasi, mitte teie, aga teie jaoks on ikkagi liikmesriigid ju kõige olulisemad. austatud härra Verhofstadt, mõistke mind, meie esitasime teksti, Äh, eurotsooni tippkohtumisel ning äh, rõhuv enamus liikmesriike lükkas selle ettepaneku tagasi, see on reaalsus. konkreetsetest küsimustest rääkides, kui me räägime üksmeelest ja stabiilsusmehhanismist, siis mina muide nõudsin öö, äh, nõukogu presidendi juuresolekul ja liikmesriikide juhtide juuresolekul, et kvalifitseeritud häälteenamuse reeglit aktsepteeritakse, aga jällegi lükati see tagasi. alati võib selle mõttega uuesti välja tulla ja nõuda seda, kuid äh, mõelge hoolega, kui te kellegi poole pöördute, kas teie küsimus on äh, õigele äh, isikule adresseeritud. keskpank Äh, ja komisjon pakkusid muide välja stressitestid pankadele ja eurovõlakirjade küsimustes juba kolmkümmend aastat on minu meelest komisjon rääkinud eurovõlakirjadest ja jällegi lükati teatud liikmesriikidesse mõte tagasi. siinsamas äh, tegin ettepaneku ja teen seda jälle, ähm, ettepaneku, äh, mis aitab projekte finantseerida, nimelt äh, anda välja projekti äh, võlakirju. ja vaatame siis, kui ma uuesti selle ettepanekuga välja tulen, kes äh, lükkab jälle tagasi selle Euroopa projekti investeerimise võimaluse. kutsun teid üles teid oma erakondades Euroopas toetama mõt-, seda mõtet, et tugevdada meie finantsperspektiivi ja võib-olla saab tulevikus palju tihedamat koostööd teha. see puudutas siis Euroopa Euroopa tasandi auahneid plaane. aga sotsiaalküsimus. komisjon on jällegi võidelnud väga palju selle eest, et strateegiast kakskümmend kakskümmend oleks laiemalt kajastatud sotsiaalne aspekt. see ei olnud sugugi lihtne, teatud valitsused ütlesid jällegi, et äh, lähimuspõhimõttest lähtudes ei pea Euroopa neid asju reguleerima ja ei saa otsemeetmeid võtta sotsiaalvaldkonnas või hariduses. aga püüdkem nüüd strateegia kakskümmend kakskümmend raames uurida võimalusi, kuidas konsensusele jõuda, et võidelda näiteks sotsiaalse tõrjutusega, vaesusega ja püüdkem nüüd koos välja töötada uus poliitika, mis muidugi eeldab ka innovatsiooni ja haridusse tehtavaid investeeringuid ma ei saa äh, siin uskuda, et te ei ole kursis sellega. kaks aastat tagasi tegi komisjon ettepaneku, et äh, kiiret toiduabi antaks äh, osadele Euroopa kodanikele. muide, juba siis oli Euroopas kodanikke, kes kõhtu täis ei saanud. ning ma olen siinsamas Toidupanka külastanud, siinsamas regioonis ka Euroopas on vaeseid ja muide, eh, kaks valitsust kaebasid Euroopa Komisjoni selle mõtte eest eh, koht-, Euroopa kohtusse, sest Euroopa Kohus tahtis abistada kõige vaesemaid eh, inimesi Euroopas. näete, milline tulemus oli? meie tahame, et ka valitsustevaheline tegevus oleks ambitsioonikam, et rohkem oleks Euroopa tasandil sotsiaalsest õiglust ning samas peame me koos, liikmesriigid ja parlament, äh, võitlema kõigi nende prioriteetide eest. me ei tohi unustada, millised on meie eesmärgid äh, ja me ei, ja ei, ei, ei ole vaja komisjoni äh, süüdistada, kui komisjon on kõik teinud selleks, et olla palju sotsiaalsem, palju avatum, läbipaistvam ja ambitsioonikam. nüüd ma arvan, et Euroopat ei saa ühendada, kui öeldakse, et ehm, Euroopa tasandil ei ole mingit vastutust, muide, teatud riikides on eh, võlad lausa taevasse tõusnud, riigieelarve eh, puudujääk on suur, pankadel eh, lastakse puudujääkidel kasva, kasvada seetõttu rõhutan, kui tähtis on vastutustunne, mitte ainult solidaarsus, vaid ka vastutustunne. komisjon ja mina ka tegin ettepaneku vähendada Kreeka intress, makstavaid intressimääru, sama puudutab ka Iirimaad. see ei ole mitte ainult õiglane meie arvates, me ei saa eh, niisugusi kulutusi peale suruda meie Kreeka või Iiri kodanikele, mis, mis, mida ei ole võimalik maksta, me, nad ei suuda võlga tagasi maksta. seetõttu ühest küljest tuleb näidata üles solidaarsust ja teisest küljest äh, olla, käituda vastutustundlikud, et vähendada eri, eri, erinevusi Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel äh,, me tahame öelda, et, et meil ei ole esimese ja teise klassi Euroopat, aga meil on Euroopa, mis toimib kõigi eurooplaste jaoks. nüüd siin küsiti ka finantstehingumaksu kohta. ma olen kuulnud seda juba ja mina olen muide kaitsnud selle, seda mõtet ka G kahekümnel Euroopa nimel. see lükati jällegi tagasi G kahekümne partnerite enamuse poolt ja nüüd Euroopa tasandil arutavad, arutatavate küsimuste äh, seas on ka jälle finantstehingumaks. olgem ausad, teatud liikmesriigid on lihtsalt põhimõtteliselt selle vastu. viimasel ülemkogul öeldi, et komisjon on kaalunud finantssektori järelevalve erinevaid võimalusi ja küll me tuleme uute ettepanekutega välja ja, ja väga tähtis on see, et komisjon niisuguse mõttega välja tuli, see on nüüd meil e, nõukogu järeldustes ja nüüd on komisjonil ka kohustus, et ta tuleb välja uute ettepanekutega, kaasa arvatud finantstehingumaks. mina usun, et õigluse mõttes on väga tähtis, et et finantssektor teaks, et teatud käitumine, nende käitumine on aidanud kaasa eh, eh, kriisi arenemisele ja minu meelest mina ja komisjon oleme ainult selle poolt, et finantstehingu tak-, maks eh, sisse võetaks muidugi nõukogus ollakse selle mõtte vastu, aga komisjon on oma ettepanekud teinud ja me hakkame võitlema selle eest. ühisturu lõpuleviimine tuleb läbi viia ja selle nimel me töötame. nüüd me arutame igasuguseid vahendeid ja protsesse ja oleme neid juba pikka aega arutanud, aga protsessid ja vahendid vajavad ka sisu vorm on sisu teenistuses, vorm sisu asendada ei saa, seetõttu meie kõige suurem eh, väljakutse on majanduse taaselavdamine ja selleks on vaja eh, usaldust, kindlust ja see saab tekkida ainult siis, kui me näitame, et me oleme võimelised eh, oleme konkurentsivõimelised, arenemisvõimelised, investeeringuid on ainult siis võimalik ligi tõmmata, kui me strateegia kakskümmend kakskümmend kiirelt ellu viime, kui me jõuame oma eesmärgini, mis on jätkusuutlik Euroopa. seda tuleb teha solidaarsuse vaimus, eh, olles solidaarsed kõigi liikmesriikidega, kaasa arvatud Portugal. Martin Schulz, minu sõber, küsisin ka Portugali kohta, aga te mõistate mind komisjoni presidendina, ma ei saa si-, riikide sisepoliitikasse sekkuda. kui ühel päeval te ei ole enam sotsialistide eesotsas, kindlasti äh, äh, te mõistate seda, te ei hakka siis enam sotsialistide äh, tegevusse sekkuma, ja ma arvan, et ähm, Portugalil tuleb raskeid otsuseid teha, nende olukord on praegu väga keeruline, aga oluline on see, et liikme, äh, et Euroopa äh, respekteeriks ka demokraatlikke põhimõtteid, liikmesriikide iseseisvust, parlamenti otsuseid Portugali puhul me ait-, loomulikult tahame kõik teha selleks, et nad saaksid õiged otsused teha ja et nad saaksid oma kohustusi täita ja äh, Portugali teatud poliitikad on, poliitikud on valmis ka äh, nende ülesannete täitmiseks, me peame aktiivset solidaarsust ja vastutustunnet üles näitama selleks, et kriisile vastata. tunnen täna, et siin valitsevad siiski pessimistlikud äh, meeleolud, Te olete järele mõelnud rahvaesindajatena, millised tunded on praegu valitsevad rahva seas, aga ikkagi arvan, et meil peab olema piisavalt julgust, poliitilist julgust, äh, et äh, mõista, kuidas järeldusi ellu viia. pessimismiga ei saa äh, Euroopa usaldusväärsust taastada ja me saame Mm, elujärge parandada ainult koostöös teie äh, par-, parlament, komisjon, nõukogu, et muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks, tublimaks ja õiglasemaks, tänan. suur tänu, härra komisjoni president. ei, me ei saa komisjon ega nõukogu ähm, presidendile siniseid kaarte esitada. lugupeetud kolleegid kes on tulnud saali, kas te kõik saate inglise keelest aru? Te näete, et hääletus algab alles kaksteist kümme, nagu ekraanidel on näidatud ja kas te palun saaksite olla nii vaiksed kui võimalikud, sellepärast et nõukogu president peab ka veel sõna saama ja ka tema soovib, et te austaksite äh, ka tema sõnavõttu. ja oodake korraks, härra nõukogu president. lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele. palun ärge jutelge omavahel praegu, sellepärast et nõukogu president on praegu ainukene, kes siin saalis räägib, härra Van Rompuy, teil on sõna. proua president, kolleegid, mul on väga hea meel nii suure auditooriumi ees kõnelda, see on muide kõige suurem auditoorium üldse, kus ma olen kõnelenud alates sellest, kui ma nõukogu presidendiks sain, aga ma arvan, et te ei ole tulnud siia mitte ainult minu pärast. kõigepealt tahaksin teid tänada kõigi nende märkuste eest, mis te tegite, nii nende eest, mis olid positiivsed, kui nende eest, mis olid negatiivsed. ja see avaldas mulle suurt muljet, sest äh, nõukogus muide peame me üksmeele saavutama, äh, aga seda äh, püütakse saavutada kõigi teie valitsuste liikmetega, kristlik-demokraatidega, konservatiividega, liberaalidega, kõik, kes teie poliitilistesse peredesse kuuluvad, kõik peavad jõudma kokkuleppele omavahel. ja e, nagu siin äsja öeldi, et see on väga idealistlik lähenemine, see on nagu e, e, unistuste fabritseerimine, kuid ma ei ütleks seda. võimaluste piires komisjoni president ja mina ka soovime teha nii, et enamus juhtudel ikkagi jõutaks mingisugusele kompromissile e, erinevate institutsioonide otsuste vahel. ma tahaksin teile rakkerühmast rääkida. E, nõukogu e, ettepanek oli muide aluseks komisjoni ettepanekutele sel puhul ja me püüame ikkagi koostööd teha ja koostööd teha ka parlamendiga selleks, et oma ettepanekuid veelgi täiustada me, minu roll on konsensust otsida, aga otsida ka võimalust, mis kajastaks ühenduse eh, eh, vajadusi. ja tundub, et ma olen hakkama saanud sellega. või Europakt pluss. selle tänase arutelu aluseks oli üks väike dokument, Europakt pluss ja muide paljud teie seast on öelnud, et Europakt plussiga tuleb ühineda. paljud teist soovisid, et, et teie riigid oleks ühinenud selle paktiga, seega ilmselt see ei ole sugugi halb dokument, sellepärast et me suutsime oma ambitsioone ühendada kompromissettepanekuks, selleks, et saavutada avaliku sektori eh, finantseerimise jätkusuutlikkust ja eh, see on väga oluline, sest me peame ka ko-, kompromissi leidma liikmesriikidega. president palub, et et parlamendisaadikud ei äh, kõnniks ringi ja ei jutustaks, vaid istuks oma kohtadele. proua Schröder, ka palun istuge palun koha peale ja härra Van Rompuy, teie olete nüüd jällegi ainukene, kes siin saalis räägib härra Van Rompuy, ma üritan olukorda teile praegu lihtsamaks teha, et äh, kolleegid saaksid äh, teid kuulata, kui te seda ei soovi, siis ma rohkem ei sekku. ma ei tee endale illusioone, proua president. teine märkus, millest ma tahaks rääkida, on metoodika. E, Euroopa suhtes tehtav kriitika on sageli õn-, õiglane, õigustatud, kuid ähm, see ei ole alati seotud meie aluslepingutega, ei võta arvesse meie aluslepingud, mis ra-, eh, määravad ära, mis jääb liikmesriikide pädevusse, näiteks eh, tuumaohutuse puhul. ühenduse eh, pädevus ja liikmesriikide pädevus on erinevad, aga me tahame, et ühenduse pädevustel oleks suurem väärtus, näiteks äh, on äh, praegu palju tähtsamaks osutunud e-, ühenduse pädevus tuumaohutuse alal. me räägime ka äh, minima-, minimaalpalkadest, see lä-, jääb jällegi liikmesriikide pädevusse, me räägime sotsiaalsest tõrjutusest ja ebaõiglusest, aga jällegi siinkohal vastutavad enamusel juhtudel E-, enamustes küsimustes liikmesriigid, aga kui me tahame avaliku sektori konkurentsivõimet tõhustada, siis ehm, peab jällegi rääkima nendest ehm, meetmetest, mida liikmesriigid, nende valitsused oleks pidanud võtma, aga Euroopa Liit ei oleks tohtinud teha neile takistusi. Euroopa Liit pigem avaldab survet vähemalt seitsmeteistkümnele riigile, sest me, seal on ühisraha ja, ja kindlasti on vaja teatud meetmeid võtta, aga liikmesriigid peavad mõistma, et meetmeid tuleb võtta selleks, et oma riigi tulevikku tagada. ning Euroopa on valmis täiendava surve avaldamiseks, kui vaja. ei tohi äh, segi ajada erinevaid protsesse Euroopas ja nüüd, kas meie usaldusväärne juhtimine on liiga nõrk? ma ei tea, me teeme ju koostööd komisjoniga ja parlamendiga ikka selle nimel, et leida majandusjuhtimise optimaalsed variandid ja usun, et kindlasti on võimalik kompromisse leida. Äh, Euroopa Keskpanga äh, juhtkonnast eh, võib kindlasti leida neid, kes kritiseerivad meie majandusjuhtimist, aga ma võin teile eh, öelda ka, et on riike, kes on hoopis teistsugusel seisukohal ja kui vaja, võin teile ka nende, eh, nende poliitikute nimesid nimetada, siis oleks võib-olla tööl lihtsam. praeguse kriisi olukorras peab mõtlema, mis tuleb tulevikus, on vaja vajalikke meetmeid võtta, kuid ei tohi unustada ka, mis varem toimus. me peame ka minevikku haldama. igasugused eh, instrumendid ja vahendid, aluslepingute muutmine, iseenesest ei lahenda raskustes olevate riikide probleeme, ei lahenda eh, surval olevate pankade probleeme, seega mõtleme, mis toimus varem eh, ja mis hakkab tulevikus juhtuma ja peab endale tunnistama, et teatud liikmesriikides ei olnud piisavalt poliitilist juhtimist, olgem ka siis õiglased ja ka enesekriitilised kuid me teame, et me peame tegutsema, võtma meetmeid, teades, et, et tänane kriis ei tohi tulevikus korduda. me peame õppima minevikust, kuid see üksi ei aita neid riike nagu Kreeka, Iirimaa ja teised, kelle puhul tuleb võtta meetmeid, et neid päästa kas aasta tagasi oleks keegi mõelnud niisugustele meetmetele? ei. kas minevikus tehti olulisi äh, vigu? jaa, sest seitse-kaheksa aastat tagasi alahinnati äh, kasvu- ja stabiilsuspakti, kui seda ei oleks tehtud, siis oleks praegu meil palju tõhusamaid vahendeid ja oleks võimalik kriisi vältida. majanduskasvust kõneldes, kallid kolleegid äh, peab ütlema, et kahe tuhande kümnendast aastast on meil juba kaheprotsendine majanduskasv saabunud ja see ongi keskmine arv, mis äh, üheksakümne üheksandast aastast äh, kahe tuhande kümnenda aastani valitses. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kas tuleb rohkem teha? kindlasti tuleb rohkem teha. kas avaliku sektori investeeringud on ainus vahend, millega saab midagi ära teha? sugugi mitte. ühisturg on äh, selles suhtes väga oluline, tuleb arendada ühisturgu ja selle kohta on ka väga olulisi ettepanekuid tehtud ning juuni ülemkogul arutatakse neid uuesti ning tullakse tagasi nende ettepanekute juurde sügisel. meid on väga palju kritiseeritud, kuid ilma Euroopata oleks, oleks äh, meil võib-olla sarnaseid Äh, veresaunad kui Liibüas, muide te olite väga kriitilised, osad teist olid väga kriitilised Euroopa suhtes ja ütlesid, te ütlesite, et Euroopa pole kiirelt reageerinud, aga ilma Euroopata ikkagi ÜRO-s ja maailma tasandil midagi ei toimu, seda tuleb öelda ja nüüd kas me oleme ka patu teinud kas meil on alati olnud hea poliitika, muidugi mitte. seega alati on võimalik äh, vigu heastada ja seda teha ka Euroopa tasandil. ja nüüd tahan ka oma emakeeles kõnelda, palun. ma kuulsin, et härra Hepping oli siin pettunud, aga minagi olin pettunud, et jääb vajaka aususest ja ma ei taha sellel pikemalt peatuda. fotod on olemas, inimesed teavad, et ma tegin oma tööd, tegin seda korralikult ja ma olen väga pettunud sellest, mida härra Epping ütles. härra Schulz, teie soovisite sõna? suur tänu, härra president lugupeetud härra president, ma sooviksin selle arutelu lõpuks teha isikliku avalduse, aga ma arvan, et ma ei tee seda ainult oma nimel, vaid paljude kolleegide nimel, kes kogu arutelu ajal siin saalis olid. harva, harva oma aja jooksul Euroopa Parlamendis on mind nii kehvasti koheldud äh, teie ja härra Barroso vahel Teie, härra komisjoni president, räägite meile erinevatest initsiatiividest, mida te saate võtta, räägi- ja räägite sellest, et äh, suur osa liikmesriikidest lükkab need tagasi, kuigi suur osa parlamendist seda toetab. aga ma ütleksin teile, et palun tehke oma äh, ettepanekud, sellisel juhul te saate ka Euroopa Parlamendi enamuse enda taha ja te ei saa enam komisjoni nimel siin ennast peita nõukogu taha ja härra nõukogu president, teile sooviksin öelda järgmist. Teie räägite meile siin, et te leiate kompromisse sotsialistide ja konservatiivide vahel, aga nõukogus on esindatud iseseisvad riigid ja peaministrid. Te üritate Lissaboni lepingu sisu tagurpidi keerata Lissaboni lepingu tulemuseks on nimelt see, et nõukogu, valitsus, juhte ja riigipääsid üritab pidevalt enda poole tõmmata ja samas öelda, et meie äh, hääletame ühehäälselt, aga see ei ole see, mida Lissaboni leping ette näeb. Lissaboni leping näeb ette ühe, äh, häälte enamust suuremal osal juhtudest. Teie aga olete Lissaboni lepingut valesti tõlgendanud ja seetõttu on viimane aeg, et Euroopa Parlament ise hakkaks ühenduse meetodit äh, kaitsma, aitäh. <coughs> Let's start the voting. Very good. nii, sellega on meie mõttevahetus lõpule jõudnud, ma tänan. tänan ka teid, härra Schultz